Right, good morning everybody, I've uh... tere hommikust! ma viivitasin koosoleku alustamisega veidikene, et äh, siia koguneks paar saadikut paarist äh, fraktsioonist rohkem, aga nüüd tundub, et suurem osa fraktsioone vähemalt on esindatud. mul on väga hea meel siin tervitada Gary Genslerit Äh, USA futuuride kauplemise, äh, futuuridega kauplemise komisjoni esimeest. see on, tegemist on siis USA regulatiivametiga, kes vastutab suurema, suurema osa derivaatide turu eest USA-s. härra Gensler äh, teeb ka oma sissejuhatava ettekande, tema ettekanne minu teada on te, teile saad-, saadeti teile juba eile, ma ei ole päris kindel, aga kas ta sellest kõnest sõna-sõnalt kinni peab, seega kuulake tähelepanelikult. ei pruugi sellest piisata, et te hiljem selle kõne lihtsalt läbi loete ja siis järgneb loomulikult arvamuste vahetus. seega tere tulemast veel kord, mul on väga, mul on väga hea meel, et te siia tulite ja palun tutvustage siis uuemaid arenguid USA-s ja vahest aitate meil siis paremini mõista seda valdkonda, palun. tere hommikust. There we go uh,. Good morning. Eh, tere hommikust, proua Põus ja eh, majanduskomisjoni liikmed, ma tänan selle eest, et kutsusite mind siia täna rääkima eh, börsivälistest väärtpaberitest ma tutvustan teile ka oma kahte tütart, Liid ja Isabeli, kes täna on siin minuga koos. et neil on praegu kevadine koolivaheaeg ja nad otsustasid minuga kaasa sõita. aasta kaks tuhat kaheksa ja finantskriis, loomulikult oli see globaalse iseloomuga ja finantssüsteem mulle näib, ei teinud proovi katset läbi, aga ka finantsregulatiivsüsteem ei tulnud toime selles kriisis ja nii paljud inimesed Euroopas ja USA-s, kellel kunagi ei olnud mingisugust pistmist tuletus, tuletisinstrumentidega ega muude lepingutega, tegelikult kannatasid selle all, mis toimus finantsturgudel. ja nüüd börsivälised äh, väärtpaberid tegelikult olid kahe tuhande kaheksanda aasta finantskriisi süst-, südames. Nad lõid väga suured riskid ja USA maksumaksjad pidid AIG välja ostma, see läks maksma sada kaheksakümmend miljardit. nimelt AIG ebatõhusalt reguleeris kahte triljonit äh, derivaati ja see, mis seda hallati Londonist, aga see oli seotud ka kogu maailma finantssüsteemidega ja peaaegu lõhkus selle süsteemi. ja me õppisime sellest, et väga palju USA maksumaksjate rahast, mis kulges läbi AIG, tegelikult kulges ka läbi pankade kogu maailmas. ja need sündmused näitavad, kuidas börsivälised väärtpaberid, mis tegelikult pidid riske madandama, tegelikult hoopis suurendasid riske üldsuse jaoks ja kapital ja risk ei tunne geograafilisi piire ning tänapäeva turg nõuab, et lähenemisviis oleks koordineeritud ja rahvusvaheline. ja me oleme väga tihedalt koostööd teinud just sellepärast ja ma tänan, proua esimees, te kutsusite mind täna siia esinema. enne kui ma räägin nendest reformidest, mida väga vaja on, ma ütlen paar sõna ka meie regulatiivsüsteemi kohta USA-s möödunud finantskriisil kolmekümnendatel aastatel president Roosevelt oli see, kes pöördus kongressi poole ja palus, et loodaks kaks turureguleerijat, üks, kes kataks väärtpaberite turgu ja see on nüüd SEC, see on siis väärtpaberite ja börsikomisjon ja teine asutus, mis hõlmaks derivaatide turgu, futuuride turgu ning äh, tol ajal tegu, oli põhiliselt kauplemine toimus põllumajanduskaupadega ja nii loodigi selle jaoks CFTC, kes on sõltumatu reguleeriv ja mina olen selle asutuse esimees ja selle komisjoni eesmärgiks on korrastada turgu, et seal ei oleks pettust, manipuleerimist ega kuritarvitusi ja me hoiame silma peal eh, kauplemisel, me oleme nagu clearing kojaks, arvelduskojaks, tähtis on, et tõesti kapital oleks olemas, kui turul kaubeldakse. meie oleme nagu politseinikud sellel turul, eh, vaatame, et tõesti seadustest kinni peetaks kauplemisel. nüüd derivaadid ja innovatsioon, mis sellega seondub, eh, hakkas tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel aastatel ja Ehm, kaheksakümnendate aastatel toimusid ka suured muutused selles vallas. ja nüüd on meil siis olemas need börsivälised ehm, tuletisinstrumendid. Ehm, Nendega, neid ei reguleeritud Aasias, Euroopas, USA-s ja sellepärast jäävad nad reguleerijate pilgu alt välja ja üldsuse pilgu alt välja. ja nüüd kolmkümmend aastat hiljem ähm, väga palju on räägitud sellest reguleerimise vajadusest ja nüüd kongress ja meie komisjon ja kogu maailmas käsitletakse neid probleeme. nii turu suurus on kuussada triljonit dollarit. see tähendab seda, et kaksteist dollarit iga dollari kohta, mis toodetakse maailmas, ükskõik kus paigas siis, kas Euroopas, USA-s või Aafrikas Mm, kaksteist dollarit äh, nende kaupade ja teenuste eest mm, on äh, turgudel kaubeldav siis derivaatide turul. nii et meie regulatiivne reageering sellele mahule peab olema kõikeulatav ja rahvusvaheline ja möödunud aasta septembris-oktoobris äh, G kakskümmend liidrid olid koos Pittsburghis ja otsustasid kõik standarditud ähm, tuletisinstrumendid Mm, nendega peab kauplema börsidel või elektroonilistel kauplemisplatvormidel aastaks kaks tuhat kaksteist kesksete vahendajate kaudu. nii et tuleb hõlmata kõiki kauplejaid, kõiki tooteid selleks ajaks kaks tuhat kaksteist kõik ka sealhulgas välisvaluutatooted, intressimäärade tooted, samuti kaubad, põllumajandussaadused peavad olema hõlmatud ja väga palju räägitakse siin eh, krediidiriski vahetuslepingutest ja muudest vahetuslepingutest. Eh, tahaksin rääkida järgmisest, kõigepealt on vaja reguleerida müüjaid endid, teiseks on vaja läbipaistvaks muuta tasuta äh, kauplemine äh, ja kauplemisplatvormid peavad olema läbipaistvad ning kolmandaks, et oleks keskne arvelduskoda. nüüd ma räägin nendest kolmest aspektist lähemal. kõigepealt, mis puudutab tuletisinstrumentidega kauplejad, tähtis on see, et kauplejad, tegemist on ju suurte rahvusvaheliste pankadega, kuuluksid ka reguleerimise alla ja et oleks ette nähtud suurem kapital ja konkreetne varu neile, mida nad peavad säilitama ja sellise keskse arvelduskoja loomine on väga vajalik, sest vastasel korral on riskid väga suured. kui te vaatate ülemaailmselt on neliteist suurt finantsinstitutsiooni, kes domineerivad siin viis-kuus USA-s, viis-kuus Euroopas, paar Aasias ja need neliteist suurt finantsinstitutsiooni minu arvates on liiga suured selleks, et lasta neil nurjuda. ja valitsused ei tohi sellel lubada, et neile midagi juhtuks. ja just kapitalinõuet suurendades meil õnnestub riske maandada ja need kauplejad tuleb reguleerida, et tõesti oleksid ranged standardid turu kaitseks ja väga tähtis on dokumenteid standardiseerida. tähtis on, et et eh, igasugused tasaarveldused ja lepingute sõlmimise tingimused oleksid ühetaolised, sellega annab riske alandada ja lõpetuseks, mis puudutab kauplejaid, siis väga tähtis on, et meil oleks korralik registreerimine eh, kauplemisteabehoidlates repositooriumites, see tähendab siin Euroopas ja USA-s reguleerijatel peab olema vaba juurdepääs nendele andmebaasidele, vaadata, mis siis eh, derivaatidega kauplejate portfellides on tähtis on ka sellel turul läbipaistvust suurendada ja see läbipaistvus eh, tekib ainult siis, kui tõesti reguleeritud kauplemisplatvormid on meil ja registreeritakse kõik tehingud selle kaudu ja aasta lõpul me hakkamegi tegelema rohkem kliiringu küsimustega ja kapitali küsimustega oleme suvel tegelemas ja selle kõigega me tahame riske vähendada süsteemis. nüüd väga tähtis on läbipaistvus, reguleerijad vajavad seda, meil on vaja läbipaistvust ka selleks, et hinnakujundus oleks selgem, et riskid vähenda-, väheneksid kõigile kauplemisosapooltele. vähemasti USA-s me kasutame äh, seda mõistet toksilised varad, nendel on väga raske hinda määrata nendele varadele. ja me teame, kui suured summad siin kinni on, sest me lihtsalt ei suuda varasid hinnata. nüüd eh, läbipaistvus arvepidamisel ja aruandmisel on väga tähtis, aga sellest ei piisa ja väga tähtis äh, on vaadata, mida kongress teeb ja mida teie siin veel aasta lõpuks teete selleks, et läbipaistvust suurendada. kolmandaks, ma tahaksin rääkida nüüd äh, börsivälistest väärtpaberitest ja arvelduskodadest, clearing kodadest. Äh, üheksateistkümnenda sajandi lõpul tekkisid sellised arvelduskojad Euroopas ja USA-s ja nemad on vahendajaks lepingupoolte vahel ning garanteerivad kummagi osapoole äh, kohustused ja selline kliiringkoda, äh, arvelduskoda, äh, kui äh, tekib mingi kriis, nagu näiteks oli meil suur depressioon kolmekümnendatel aastatel, on nemad need, kes peavad oma rolli täitma. kui USA maksumaksja raha kulges pankadesse ja AIG nurjus, siis paraku suured summad läksid kaotsi, sest ei olnud sellist keskset arvelduskoda. ma arvan, et äh, arvelduskodade puhul on tähtis see, et me ei pea neile ette kirjutama mingit konkreetset geograafilist asukohta, sest sellisel juhul kapitaliturgude efektiivsus lihtsalt väheneb kapitalijaotus nõrgeneb, aga tähtis on tagada, et reguleerijad nii siin kui Euroopas kui ka USA-s äh, pääsevad selgelt avatult juurde arvelduskodades olevale informatsioonile ja et arvelduskodasid rangalt, rangelt reguleeritakse selleks, et riske vähendada ja et nad ise ei hakkaks looma probleeme meie maksumaksjatele. ja nüüd ma räägiksin paar sõna ka CDS-idest, krediidiriski vahetuslepingutest. Äh, nüüd äh, kauplejate reguleerimine, läbipaistvus, äh, arvelduskojad, neid luues kindlasti vähenevad riskid finantsturgudel, aga sellest ei tarvitse piisada. CDS-idel on väga unikaalsed tunnusjooned, mis mõnikord on ka kindlustusel, mõnikord on nad nagu muud väärtpaberid, nagu näiteks võlakirjad, laenud. nüüd meie USA-s praegu kaalume seda, et täiendavalt eh, pankade kapitalinõudeid öö, eh, muuta nii, et arvestataks rohkem seda, et, et CDS-ide puhul on noh, kindlustustunnused olemas ning väike preemia lisada nagu kindlustuse puhul nende CDS-idega kauplemisel. ja kui siis ähm, äriühingul on probleeme, siis oleks kasu sellest, kui neil oleks kapital, mis võrduks kindlustusreservkapitaliga selliseks puhkudeks. nüüd küsimus selleks, kas CDS-e on saadud kasutada ka nii, et manipuleerida turgudega. ma tean, selle üle arutletakse siin Euroopas ka väga aktiivselt. meie USA-s oleme asja analüüsinud ning leidnud mm, järgmist. Äh, turgudel tulevad spekuleerijad ja kui te tahate näiteks ennast kindlustada naftahindade kõikumiste vastu, siis Äh, tehingud vastaspoolele on teil spekuleerija, kes spekuleerib äh, nafta hindadega. nüüd kuidas kaitsta spekuleerimise vastu turgu? Äh, kongress on leidnud, et turu reguleerija CFTC-l on ülesanne kaitsta ka CDS-ide puhul osalejaid manipuleerimise, spekuleerimise eest meil on vaja, et oleks samasugused kaitsemeetmed, nagu meil on futuuride turgudel ja väärtpaberiturgudel juba ette nähtud. aga samuti on soovitatud muidki samme, meie oleme soovitanud, et sekk komisjonil oleks volitused luua positsioonidele piirmäärad. sellega mm, kui üks emitent, üks äriühing äh, äh, ostab äh, CDS-e juurde veel äh, väärtpaberitele, siis võib äh, sekk piirid seada sellistele ostudele. aga saab näha, mida meie senat asjast arvab loomulikult. ja on räägitud regulatiivsest reformist ja sellest, et erandeid teha selles reformis. me oleme rääkinud paljude bankiiridega ja äriühingutega ja need on leidnud tõesti, et on väga kasulik, et reformid läbi viiakse, aga tahetakse samas erandeid ette näha enda jaoks. kas Euroopas ka niimoodi sünnib? igatahes USA-s küll aga ma arvan, et meil on vaja võimalikult palju lepinguid hõlmata Keskse Arvelduskojaga ja läbipaistvate kauplemisplatvormidega. ja kui nüüd tahetakse lõppkasutaja erandeid, siis see tekitab probleeme, et kas see mitte ei suurenda kulutusi ja nii edasi. mina arvan, et kulutused juba on sisse arvatud tuletusinstrumentide lepingutesse, aga ma arvan, et kui meil erandid jäävad, siis see õõnestab tegelikult meie poolt läbiviidavaid reforme ja aastal kaks tuhat kaheksa me nägime, et kui meil ei ole äh, laia reformi, siis mm, lõppkokkuvõttes maksumaksjad kannatavad ja peavad pankade nurjumised kinni maksma. nii et võib-olla mingeid erandeid siiski tehakse, aga ma arvan, need on kitsad erandid ja kui ma nüüd räägin teile USA lähenemisviisist, siis rahvusvaheline statistika näitab, et eh, tehingud eh, müüjate ja mittefinantskorporatsioonide vahel, need, kes toodavad eh, tooteid või teenuseid, nemad moodustavad kaheksakümmend protsenti meie tehingutest aga, aga viiskümmend seitse protsenti tegelikult toimub ähm, diilerite ja finantsinstitutsioonide vahel ja just need viiskümmend seitse protsenti me tahame hõlmata. seal, kus on kaasatud suured pangid, suured kindlustusfirmad, suured riskifondid, nii et kuidagimoodi ei tohiks neid eh, kesksest arveldusest välja jätta. praegu muidugi toimub see õiguspärane arveldus, tehingud pankade ja lennuliinide vahel, et kas neid ka hõlmata ma ei taha sellel peatuda, ma tean, et siin on palju lobide tegijaid lennufirmade kasuks. aga lõpetuseks veel tahaks öelda, et te teate, et tuletusinstrumentidest on palju räägitud, et kuidas eh, riigid saavad kasutada neid börsiväliseid tuletisinstrumente. Eh, praegune rahandusolukord, Kreeka võlaprobleemid on, neid on ka seotud tuletusinstrumentidega. jah, tuletusinstrumendid etendasid teatud rolli nende probleemides, me näeme seda uudistest, võib-olla riigid kasutasid neid tuletisinstrumentide mm, võimalusi, et turuväliseid tehinguid sooritada tihtipeale ju tuletusinstrumente kasutatakse just riskide maandamiseks, aga uudistest me lugesime, et näiteks Kreeka aastad tagasi võttis miljard dollarit äh, laenu tuletusinstrumentide raamides aga ma arvan, et reformiga sellised öö, äh, tegelikult pidanuks kauplejad selliste turuväliste kauplemiste puhul siiski pidanud registreerima oma tehingud äh, arvelduskoja kaudu ja ka tagatised äh, sellisel juhul pidanuks ühe miljardi peale andma. ja reguleerijal pidanuks olema ka sellisel turuväliste tehingute puhul selged ülesanded täita ja nad ei oleks tohtinud julgustada selliseid tehinguid riiki tegema. ja vot sellistel põhjustel meil ongi vaja reformi. ma tänan teid veel kord, proua esimees, ma arvan, et rahvusvaheline koordineerimine juba toimib ja märkimisväärselt. meil on üks ja sama tee käia, meil on küll erinevad kultuurid ja poliitilised süsteemid, aga tegelikult probleemid on meil ühed ja samad. meil on vaja üldsusele riske vähendada, meil on vaja suurendada läbipaistvust ning see börsiväline tuletusinstrumentide turg on äärmiselt keerukas nähtus, aga loodetavasti aasta lõpuks meil õnnestub välja jõuda sinna, et rahvusvahelised pangad enam nii suurt riski meie üldsusele endast ei kujutaks. võta nüüd küsimustele vastata um Thank you very much. That was uh, extremely helpful uh, and I've already got suur tänu. Äh, teie ettekandest oli palju kasu ja juba terve rida inimesi soovivad küsimusi esitada. alustame äh, vahest nii, et äh, võtame ühe küsimuse korraga. kui meil aega vähemaks jääb, siis võtame mitu küsimust korraga. Wolf Klints, Kay Swinburne, Arlene McCarthy, Provence Perez um,, Pascal Camper has just signalled anybody else. Need inimesed on praegu kõnelejate nimekirjas, kas keegi veel soovib sõna? Sanchez Presrado, proua Podimata, Catherine Styler, Sven Kigold. kas veel keegi? Vicky Ford. ja nii jah võib-olla siis peaks tõesti kaks küsimust korraga võtma alguses. Liisa, sina olid esimene. Well, thank you very much indeed for, for coming. suur tänu, et te siia tulite. suur tänu selle huvitava ettekande eest. minu küsimus on väga lihtne ja üldine. Te mainisite ja see on ka tõsi, et, et äh, ettevõtlus ei tunne piire, geograafilisi piire ja nüüd pärast seda kriisi nii USA kui Euroopa poolelt üritame me olukorda parandada. aga kas te ei arva, et oleks viimane aeg paika panna struktuursem lähenemine meie admi-, hal-, äh, administratiivprotsessidele Atlandi ülis-, üleselt, võttes arvesse, et mõlemal pool on protseduurid väga keerukad. võib-olla peaksime me omavahel nendes kokku leppida, et ei tekiks mingisuguseid probleeme omavahelises suhtluses, kui me üritame reegleid paika panna. praeguse, ma arvan, et äh, kas me teeme seda praegu või suudame seda kunagi tehtud. seega ma arvan, et me veel peaks olema kuidagi paika pandud ühtne struktuur, et me äh, et meie regulatiivraamistik ja järelevalveraamistik oleks harmoneeritud. suur tänu. Got quite a lot, so if you can hold that in. seal oli päris palju küsimusi. vahest äh, peate selle küsimuse meeles Uudo järgmisena. suur tänu, härra Kensler, et te siia tulite sotsiaaldemokraadid tervitavad teid samuti. suur tänu ka selle värskendavalt avatud esinemisviisi eest. Te märkisite ära USA ja Euroopa sarnasused. üks sarnasus on see, et erinevad osapooled arvavad, et kõiki teisi tuleks reguleerida, välja arvatud neid ennast ja praegusel hetkel tehakse küll palju ilusaid sõnu regulatiivmeetmete kohta, aga kui minnakse spetsiifilisemaks, siis kõik ütlevad, et seda valdkonda näiteks on väga keeruline reguleerida. seda ei saa teha. minu küsimus on järgmine. milline saab olema see regulatiivpakett, kui see senatist ka läbi on läinud? ja teiseks, te rääkisite väga inspireerivalt regulatiivametite rollist kas need regulaatorid teie arvates on institutsioonid, mis panevad paika väga ranged reeglid või et nad on pigem paindlikumad äh, erinevate turu osapoolte puhul? Äh, et ja et nad ka diferentseerivad äh, reegleid vastavalt turgude olukorrale. ja lõpetuseks Euroopas räägitakse ka derivaatide regulatsioonist päris palju. aga, aga mis väär-, mis kasu sellest on, kui ka näiteks äh, kaupade reguleeri-, turu reguleerimine jääb välja? International... suur tänu, mis puudutab rahvusvahelist koostööd, siis meie koostöö üle Atlandi Euroopaga on täna väga hea, aga saadik siin küsis ka, kuidas edasi minna selle koostööga. sisuliselt oleme me enam-vähem äh, ühes kohas, äh, näiteks suuremad kapitali, kapitalinõuete, suuremate kapitalinõuete kehtestamine. tuleb ära märkida, et iga USA uus õigusakt võimaldab regulaatoritel juurdepääsu uuele info äh,, infole. ja meil peab olema juurdepääs ka üksteise regulatiivametite infole. Need neliteist äh, finantsüksust äh, tegutsevad ju rahvusvaheliselt ja võib-olla regulatiivametil Pariisis või Londonis või kuskil Saksamaal on tarvis infot nende kohta. sellele juurdepääs on oluline, see on seotud ka teise saadiku küsimusega. ma arvan, et regulaatoritel on tarvis teatud paindlikkust. peavad olema kindlad väga ranged kapitalireeglid, keskse loa andmise süsteem, aga ma arvan, et regulatiivamet peaks äh, koostööd tegema arvelduskodadega näiteks, et millistele tehingutele need reeglid peaks kehtima. Äh, kongressi osas ma olen alati optimist, ma arvan, et aasta e, e, lõpupoole president kirjutab sellele seadusele alla, progress on küll aeglane, aga USA demokraatias asjad nii käivadki. ma arvan, et regulatiivreformi seadus kirjutatakse sellel aastal veel alla. esimeses punktis tundub olevat äh, konsensus, et, et kapitalinõuded äh, peavad olema palju äh, suuremad. samuti tundub olevat tugev konsensus selles osas, et kesk, et tuleks luua kesksed et tuleks luua kesksed arvelduskojad, eh, aga tuleks paika panna ka lõpptarbijate erandid, mina olen selliste erandite vastu, ehm, esindajate koda kirjutas mingid erandid siiski seadusesse sisse, loodetavasti aga eh, finantsinstitutsioonid jäävad ikkagi erandita. ja viimane asi, Äh, see suurem, äh, suurema läbipaistvuse küsimus finantstehingutes, ka G kakskümmend leppis osas, selles osas kokku. samas Wall Street on allergiline selliste äh, mõtete osas, te ju teate, mida allergiline tähendab. sest see muudab info vähem kasulikuks finantsinstitutsioonid siin Euroopas ja USA-s ei soovi avaldada äh, Äh, sellist infot. aa, ja siis see toorainete ja kaupade küsimus, need peavad kindlasti reeglite alla käima. juba tuhande üheksasaja kahekümnendatel hakkas kaupade derivaatidega kauplemine pihta. oli ainult üks äh, börs selle jaoks. ja seda sai teha ainult äh, börssidel. nüüd kaheksakümmend, üheksakümmend aastat hiljem äh, on meil börsivälised äh, bör-, äh, kauplemised näiteks ka nafta puhul ja ma arvan, et meie järelevalveametil äh, peab olema täielik õigus ka kontrollida neid turgusid, kaitsmaks avalikkuse huve. eriti pidades silmas tarnete vähenemist isegi naftal, nafta võib ju kunagi otsa lõppeda. suur tänu <clears throat> oh,. I m losing my voice um,. Wolf. Thank you, <clears throat> thank you very much uh,. I... suur tänu. ma arvan, et meie eesmärgid on siin ühised. rohkem läbipaistvust, äh, väik-, vähem riske, äh, manipulatsioonide ja pettuste väljajuurimine ja nii edasi. kui nüüd vaadata tagasi, siis viimane kord, kui meie komisjoni liikmed kohtusid Moni Frankiga Washingtonis, kus räägiti äh, vastastikusest arve, arvelduskodadest ja nii edasi, siis, siis tema reageeris võrdlemisi isiklikult äh, sellele mõttele ja nimetas seda isegi sõja kuulutamiseks. see oli umbes poolteist aastat tagasi ja talle see mõte üldse ei meeldinud, sest ta arvas, et teatud ärid liiguksid siis seeläbi USA-st Euroopasse. minu küsimus on, kas ta isiklikult on nüüd oma positsiooni muutnud ja miks? teiseks, finantsturgude omavaheline seotus tähendab seda, et meie lähenemine peab olema kõikehõlmav järelevalve osas. muidu me loome Äh, liigse konkurentsi selles valdkonnas arbitraaži puhul näiteks. ja see ei kõlbaks kuhugi. kui nüüd vaadata seda äh, sektorit, äh, see on tohutult suur, kuussada triljonit dollarit. ja see näitab, et me peame seda korralikult reguleerima ja ka tagama, et selle üldine suurus väheneks sest väga suur protsent sellest on ainult spekulatiivne. ja sellel ei ole äh, majandusele mitte mingisugust kasu. kui mul on auto, siis ma soovin ennast kindlustada õnnetuse vastu, aga kui mul autot ei ole, ei osta ma autokindlustust. seega, miks mik-, miks me ähm, aktsepteerime seda, et Äh, inimesed ostavad tühja koha pealt äh, äh, CDS-e, kuigi neil ei ole Kreeka valitsuse võlakirju näiteks. seega meil on tarvis tagada, et selline äritaktika kaoks. viimane küsimus puudutab jällegi keskset arvelduskoda. tuleb välja, et te juba mõtlete USA-s selle peale, et need finantsinstitutsioonid, mis kontrollivad äh, Äh, seda sektorit, äh, neid on maailmas noh, kümme, kaksteist, neliteist. Äh, ja ma arvan, et nad ei tohiks selle keskse arvelduskoja liikmed olla, sest muid, muidu me ei saavuta suurt midagi. suur tänu, veel üks küsimus, Kei, sina oled järgmine. suur tänu, ma üritan lühidalt teha, aga see küsimus on minu jaoks südamelähedane ja vihastab mind sageli need lõppkasutajad, keda te mainisite. minu valimisringkonna ettevõtjate öö, öö, tegevusulatus on väga väike ja kui nad ei saa ennast kindlustada, siis läheks nad pankrotti. üks ettevõte näiteks äritseb müntidega ja nad kindlustavad ennast Eh, nii valuutaturgudel kui ka mm, väärismetalliturgudel. Eh, see, eh, nende puhul oleks tarvis erandit, aga kui neile erand ka tagatakse, siis nende kapitalinõuded on ikkagi suuremad ja minu mure on siin see, selles, et ma ei näe siin erilist vahet, kui derivaate äh, müüakse, müüakse kindlustamiseks või antakse lihtsalt panga poolt tegutsemislaenu. mis vahe siis seal tegelikult on, mis äh, läbi ettevõtted enda tegevust ja ris-, äh, kindlustavad ja riske vähendavad? probleem on siin jah selles, et need ettevõtted lõpptarbijatena pannakse kõik ühte pakka, kuigi nad tegelikult on lihtsalt pankade tavakliendid, minu arvates selline olukord ei peaks muutuma. sest äh, muidu pidurdame me majanduse taastamist. teine küsimus puudutab äh, CCP-de äh, koostööd kas tarbijatel saab siis olema äh, info äh, äh, kas, kas tarbijatel saab siis olema juurdepääs kogule infole või on seal mingisugused piirangud, võib-olla tekitame me liigseid äh, probleeme sellega, kui me loome neid erinevaid äh, andmebaase, mis ei suuda koos toimida. ja lõpetuseks miks me, me piirdume ainult derivaatidega, need on ainult finantsinstrumendid, võib-olla me peaksime nõudma kõik, kõikide finantsinstrumentide läbipaistvust. tegemist on küll suure sektori, aga, aga me keskendume ainult ühele finantsinstrumendile. millised on USA edasised plaanid siin? Uh, ma vastan küsimustele, kas küll kõigile kuuele ma ei oska öelda, aga üritan nüüd lõppkasutaja küsimus ja keskne arveldus. ma arvan, et äh, lõppkasutajate puhul ollakse üsna ühel meelel siin parlamendis ja mujalgi, et lõppkasutajad peavad saama maandada oma tehingute riskid ja tuleb edendada majandustegevust, aga samas tuleb riski kogu süsteemis alandada. ma arvan, et kui tegemist on standardtehinguga, siis on risk väiksem, kui see toimub keskse arvelduskoja kaudu. aga tõesti jah, te rääkisite siin sellest arvelduskrediidist ja muust. Äh, kui me jätame selle nüüd arvelduskoja alt välja, siis süsteem suur muutub riskantsemaks ja nüüd need müntidega äh, kauplejad, väikesemahulised kaupmehed, kui me nemad välja jätame siis risk suureneb, me ei tohiks neid välja jätta nendest tehingutest, mis me registreerime, isegi see müntidega kaupleja, ka nemad võtavad laenusid ja arvelduskrediiti ja sellisel juhul on neil vaja tagatist Äh, nii on need asjad. USA-s on üsna tõenäoline, et võib-olla tehakse erandid mõnedele lõppkasutajatele. esindajate koja arutab seda, aga ma arvan, et see hõlmab ainult kaheksat, üheksat protsenti turust ja mitte kuutkümmet, seitsekümmend protsenti turust. nüüd see keskne arvelduskoda. meie USA-s arvame, et peab olema avatud juurdepääs, et arvelduskoda peab olema ligipääsetav igale kauplemisinstrumendile ja me ei räägi siin koostalitlusvõime tagamisest, aga arvelduskoda peab vastu võtma iga reguleeritud kauplemisplatvormi tehingud. aga asi on teistsugune futuuride puhul. futuuride puhul meil on vertikaalne integratsioon ja äh, seal ei ole see nii tähtis. ja see arvelduskoda peab olema ka avatud juhtimisega ja see seondub sellega, mida ma enne ütlesin, et kas piirata omandi, omanike ringi. tähtis on, et reguleerija peab saama järelevalvet teostada juhtimise üle ning ära hoidma huvide konflikti, nii et äh, kas aktsionäride staatuse kaudu kontrollida või juhatus, nõukogu, kuidas seda nüüd juhtida, seda arvelduskoda, see on teine küsimus. nii et aja, asjad muutuvad väga kiiresti. ettepanekud, mis tehti kaheksateist kuud tagasi ka on, nüüd on teised nõuded. ja võib-olla praegu on vaja vähem näha erandeid ette lõppkasutajale võrreldes sellega, mis varem arvati. ja nüüd äh, ka geograafilised aspektid, kus peavad need asutused asuma, seega ei ole niivõrd tähtne. nüüd äh, äh, krediidiriski vahetuslepingud, CDS-id ma arvan, et see on instrument, millel on väga unikaalsed tunnused ja kuidas eh, saab neid kasutada potentsiaalse turu manipuleerimiseks. see tekib mille peale peab mõtlema. meie USA-s näeme asja niimoodi ja võib-olla see ei ole ainu lähenemisviis, aga meie lähenemisviis on, et tagada, et turureguleerijatel oleksid selged volitused politsei funktsiooni teostada ja seista vastu manipuleerimistele ning isegi eh, positsioonidele piirmäärad seada. ma ei ole kindel, et kuidas see kõik mehaaniliselt toimib. ma ei tea seda ja me ei taha mingit keeldu panna mitte millelegi majandussektoril ja politsei funktsiooni on siin ka suht raske teostada, aga selge on see, et spekulandid on turgudel, aga meil on vaja turgu nende vastu kaitsta, kaitsta kliente, selline on meie komisjoni seisukoht. ma arvan, et ma võtsin need küsimused nüüd vastata, mis te esitasite. see positsioonide piiramine, mida te ette näete, kas see äh, on, toimub vast-, vastavalt asjaoludele, seda ei ole kuhugi kivisse raiutud, et nii tuleb teha. et te peate ise tingimused seadma. ja teine asi, võib-olla räägiksite tähtsamalt see kuussada triljonit ja härra Klintsi küsimus. jah, ma tänan ja küsimus on ka, et kui palju peab nõudma läbipaistvust Eh, jah, mis puudutab positsioonide piiramist, siis eh, kolmekümnendal aastatel põllumajandussaadustega kauplemisel, toorainega kauplemisel me kohaldasime teatud valemit, mis tagas, et tõesti oleks osapoolte mitmekesisus tagatud. et mingi teatud fikseeritud arvud seadsime ja meil, meie komisjonil on nüüd sellised volitused ka need arvud välja kuulutada. nüüd kuussada triljonit dollarit turg. ma ei tea, kui palju sellest äh, on spekulatsioonid, keegi ei tea seda. see on tõesti üks suur must äh, ookean, see turg ja meil on vaja seal luua läbipaistvus äh, reguleerijatele, et vastata neile küsimustele, mis te siin esitasite me teame, et spekuleerijad tegutsevad turul, aga mis mahus, me ei tea. ja kui me nõuame läbipaistvust, siis kui kaugele me saame sellega minna? nüüd tuletisinstrumentide turg öö, on väga seotud maksumaksjatega ja isegi need müntidega kauplejad, keda nimetasite, mm, osalevad seal, aga samas on see väga likviidne turg ja on võimalik see tõesti kõik viia elektroonilisele kauplemisplatvormile ja muuta läbipaistvaks. meil on nii väärtpaberite turuga USA-s ja futuuride turuga, nii ma arvan, nüüd tuleb astuda järgmine kriitiline samm kas seda võiks välja pakkuda ka muudele turgudele, sellist lähenemisviisi, jah, loomulikult, aga väga tähtis on, et see praegu ära lahendada, sest kriisis etendasid nad väga kaalukat rolli. ma tänan, olin ma tahtsin ühe filosoofilise küsimuse esitada. jah, meil on see regulatiivne reform praegu käimas, aga see sõltub ka väga palju sellest, mis toimub Wall Streetil ja millised erandid ette äh, nähakse ja ma äh, äh, ei jaga teie optimistlikku lähenemisviisi, ma tean, kui palju miljoneid kulutas Wall Street lobitöö tegemiseks kongressil Äh, nii alam- kui ülemkojas, nii et ma ei ole päris kindel, kas need reformid ikka nii sujuvad, nagu teie loodate, aga nüüd ma tahaksin küsida krediidiriski vahetuslepingute kohta järgmist. kas te arvate, et siin peaks ka keeldusid kaaluma USA-s? kas toimub kontsentreerumist ja väikesed pangad ei ole nii esindatud krediidiriskide vahetuslepingutega kauplemisel? ja mis te arvate, kas on asjakohane, et turul tegelikult väike rühm investeerimispanku domineerib ja kaupleb ka siis CDS-idega. mida arvab sellest Justiitsministeerium ja millised uurimised on nemad läbi viinud, võib-olla alustuseks nii palju küsin jah, aitäh, mul oli sama küsimus kui Karliinil ja see puudutas siis seda, kuivõrd palju on kulutatud finantssektori poolt. kuid mina pidasin silmas nelja miljardit kümne aasta peale, aga ma arvan, et põhimõtteliselt äh, raskused on samad. igaüks äh, mõistab demokraatiat nii, nagu ta seda mõistab, kuid me näeme, kuivõrd keerukas on teatud äh, küsimustes edasi liikuda kongressis. ja see kindlasti on seotud ka selle summaga, mida mainisin. mul on kolm küsimust. esimene Euroopas alates sellest, kui me panga, pankade toetuskava lõime, ei ole me suurt midagi teinud, me ei ole suurt äh, rohkem teinud kui teie, kuid me siiski tegime üht. me oleme see järelevalvepaketi odas, osas edasi liikunud ja siin on midagi tõesti toimumas. kui me vaatame olukorda Ameerika Ühendriikides, siis äh, teie lähtepunkt ei ole sama. kuid see, mida me nimetame nii-öelda spagetikausiks, on täiesti olemas kuidas te nüüd äh, sellest välja plaanite tulla? ma ei hakka siin äh, toiduainete osas äh, väga kaugele minema võrdlustega, aga see võib olla ohtlik, kuid milline oleks teie lahendus? ja teiseks, kuidas te hindate viimaseid president Obama ettepanekuid, võttes arvesse G kahekümne kohustusi? ma usun, et G kahekümne agenda on välja töötatud mõlema poole poolt äh, Atlandi ookeani ning mingil juhul ei olnud see ei Ameerika Kongressi äh, ega kellegi teise jaoks üllatuseks, mis seal oli. tundub aga siiski, et tegemist ei ole reformi algusega Ameerika Ühendriikides ja Volkeri pakett on sada kaheksakümmend kraadi erinev neist tehtud järeldustest. kas te sellele ei mõtelnud varem või kas see tähendab seda, et te arvate, et need Volkeri paketi punktid ei pidanud olema ühises agendas? ning kolmandaks CDS-id. kas te nõustute kas te ei arva, et oleks hädavajalik et Euroopa Liidu tasandil ning võib-olla just Eurotsoonis oleks äh, teatud kliiringkoda äh, CDS-ide osas. Äh, Kreeka puhul me näeme, mis juhtus CDS-ide turu osas oli alarmeeriv olukord, samas aga teie olete ainsad, kes teate, kuidas need turud üldse toimivad. et mis tingimustel olete te valmis informatsiooni andma tehtud tehingute kohta ning äh, teine küsimus, kuidas te arvate, et võiks luua tõhusam kliiringukoja Euroopas, Euroopas toimuvate tehingute kohta ning mis tingimustel olete te valmis äh, andma teavet selle kohta, mis tegelikult CDS turul toimub, aitäh um,? In, in... suur tänu mõlemale saadikutele saadis saadikule, kes siin esitasid ka filosoofilisemat tüüpi küsimuse. võib-olla ma olen oma loomuselt väga optimistlik, mu tütredki võivad seda siin kinnitada. me elame demokraatias, igalühel on õigus oma arvamust kaitsta, isegi Wall Streetil jah yeah,, I have it. vabandust, ma inglise keeles seda ei oska öelda. Äh, siin võib rääkida raudpotist savipoti vastu. tegemist on ebavõrdse konkurentsiga, igaühel ei ole juurdepääsu äh, kongressmenile. jah, mõneti on see tõsi et Wall Streetil on kõvasti ressursse oma arvamuse kaitsmiseks. ja tavakodanikul seda sageli pole. CFTC ja Obama äh, administratsioon on aga otsustanud tegutseda, sest Wall Street vedas mitte ainult Ameerika rahvast, vaid terve maailma rahvast alt. ja meie kongress USA-s on seda mõistnud vägagi selgelt võib-olla me ei saavuta kõike, mida president on soovinud. ja ma olen kindel, et ma ka oma isiklikke ambitsioone siin ei saavuta, aga samas kindlasti astume me olulise sammu edasi, vähendamaks derivaatide tururiske. aga jällegi mind peetakse siin optimistiks. nüüd, mis puudutab üksikasju, siis krediidiriski vahetuslepingute puhul äh, arvan ma, et meil on tarvis väga tugevat paketti reguleerimiseks, et andmed ei liiguks mitte ainult läbi kesksed arvelduskodade, vaid et kõik andmed peaksid olema ka avalikustatud. selleks, et äh, suu-, äh, äh, siis kesksed arvelduskoda, kojad suuksid, suudaksid olukorda jälgida ja paika panna ka piirangud ma pole päris kindel, kuidas täielikult kontrollida krediidiriski vahetuslepinguid. see, et äh, neid huvisid äh, kindlustatakse, see äh, tuleneb juba sajandite tagusest praktikast laevanduses, et kindlustatakse näiteks oma laev see pärineb juba kaheksateistkümnenda sajandi keskelt Inglismaalt. arvatavasti on turgudel nii tegutsetud juba George teise valitsemisajast, võib-olla isegi varasemalt. aga pettused turul ju ikkagi eksisteerivad ja USA-s üritame me hankida infot, tagada, et kõikidel regulatiivametitel on see info olemas Äh, saavutada läbipaistvus, et avalikkus oleks juhtunust teadlik ja samuti üritame me regulaatoritele anda piisavalt võimu tegutsemaks. aga see erineb absoluutsest keelust. nüüd ülejäänud küsimused. mis need täpselt olidki? ja loomulikult äh, ma Justiitsministeeriumi äh, juurdluseid kommenteerida ei saa. aga ah, siis see huvide konflikt. kommentaarid olid ilma mikrofonita. minu spetsiifiline küsimus oli järgmine. kas te arvate, et on olemas huvide konflikt suurte investeerimispankade öö, äh, tegutsemise ja äh, äh, CDS-ide alal tegutsemise ja selle tegutsemise kontrollimise vahel. vabandust, et ma unustasin selle küsimuse. see huvi, äh, see varade kontsentreeritus on suureks probleemiks, see on suur oht, esiteks pea öö, maksumaksja lõpuks probleemide puhul probleemid kinni maksma ja teiseks ka turuhind, turude hindade kehtestamine pole piisavalt tõhus. ja üks põhjus, miks ma vägagi soovin öö, läbipaistvust sellistel turgudel, on see, et kui avalikkus on teavitatud siis on turgudel ka rohkem osapooli, rohkem üksusi pääseb ka turgudele, mitte ainult äh, CDS-ide puhul, vaid ka teiste derivaatide puhul. aga CDS-ide turg on eriti kontsentreeritud. Äh, viimane küsimus puudutas arvelduskodasid. Nemad sõltuvad praegu äh, tehingute teostajatest hindade kehtestamise puhul. ma ei soovinud tegelikult vältida sellele küsimusele vastu-, ma ei soovinud küsimusele vastamist vältida, ma tegelikult arvan, minu arvamus on tegelikult väga sarnane teie omaga. nüüd president Obama ja G kakskümmend, ma soovisin siin rääkida rohkem derivaatidest ja G kahekümne derivaatide otsused Pittsburghist. on tekitanud eelkõige küsimusi kauplemisplatvormide ja keskse arvelduskoja loomise eh, osas. Eh, eh, samuti on küsimusi, kuidas me läbi demokraatliku protsessi need otsused suudaksime ikkagi vastu võtta. aga see pole päris minu valdkond. jah, aga kas te arvate, et ka Euroopas peaks olema oma arvelduskoda? mis puudutab arvelduskodasid, siis ma arvan, et meil on tarvis tagada, et USA, Euroopa ja Aasia regulaatorid suudavad, saavad, saavad juurdepääsu infole iga, kõikide arvelduskodade puhul. minu arvates ei olegi see geograafiline äh, äh, asukoht oluline, sest äh, kõikidel regulaatoritel on tarvis infole juurdepääsu nii või naa. isegi kui Euroopas luuakse oma arvelduskoda, siis on meil infovahetusmehhanismi ikkagi tarvis, sest need multinatsionaalsed pangad tegutsevad ju ülemaailmselt. ma ei arva, et äh, kui mõnes Euroopa riigis oleks oma arvelduskoda, siis te saaksite kohe kogu info kätte USA puhul me praegusel hetkel näiteks ei reguleeri seda and-, andme, selle andmebaasi äh, tegutsemist äh, CDS-ide valdkonnas. sest öö, äh, öö, nende andmebaaside alal õigustik puudub kummaline on see jah, et meil ei ole otsest õigust saada sealt nendest andmebaasidest infot, meil on tarvis selleks kohtuorderit. suur tänu. Pascal ja siis Catherine yes.. I would like to go back to your proposal to, to limit positions uh, taken by ma tahaksin rääkida äh, sellest derivaatide alal positsioonide piiramisest. USA-s näiteks maisi- ja soojaubade puhul on sellised piirangud juba olemas. võib-olla tooksite konkreetseid näiteid, kuidas see süsteem saaks toimida? milline amet selliseid otsuseid vastu võtaks? kuidas selliseid otsuseid rakendataks, kas USA-s või ülemaailmselt ja nii edasi? ja Catherine. suur tänu, Sharon suur tänu, härra kantsler, teie avatuse eest. Öeldakse, et õpitakse ikkagi äh, vigadest. ja minu küsimus on, kas Wall Streetil on nüüd pärast seda kriisi midagi muutunud ka või, või äh, ei võeta seal riske endiselt piisavalt tõsiselt ja nüüd äh, raamatupidamisstandardid äh, me pole endiselt saavutanud mingisugust kokkulepet üleüldiste ülemaailmsete raamatupidamisstandardite osas, kuidas te neid kommenteerite? mis puudutab positsioonide piiranguid, siis see, et nagu te ütlesite, soojaubade ja maisi puhul näiteks meil on need reeglid juba ja CFTC on juba neljakümnendat, tuhande üheksasaja neljakümnendatest paika pannud piirangud äh, nii lühikese kui pika perspektiivi futuuride äh, omamise puhul. Need on kindlalt, kindlaks määratud öö, äh, piirangud läbi aastate ja aeg-ajalt vaadatakse need kogused uuesti üle riskifondide puhul need otseselt ei kehti ja need ei kehti ka nende puhul, kes soovivad maandada oma riske, kes on ise tootjad. mis puudutab CDS-e, siis me loodame, et me ise või keegi teine paneb paika need reeglid, mis siis kehtiks üleüldiselt derivaatide puhul, sest CDS-id on ju ainult osa eh, nendest derivaatidest. sa, meil on, meil on veel üks eh, huvitav eh, derivaat olemas, need on ühe aktsia futuurid. aga me peame kõigepealt saama kongressi nõusoleku tegutsemiseks. mis puudutab Wall Streeti, siis ma pole päris kindel. ja võib ju loota, et nende arvamus on muutunud, aga minu, ma oma kaheksateistkümne tööaasta jooksul Wall Streetil kohtusin mit-, väga paljude professionaalidega seal, aga see ei tähenda, et nad suudaksid kõik vigu vältida. eksimine on ju vägagi inimlik äh, Wall Street põhineb kasumihal, neil on kohustused äh, aktsionäride ees maksimeerida kasumeid ja nad üritavad maksimeerida ka oma kompensatsioone ja palku. seda ei tohiks unustada. minu kohus, äh, mina teenin praegu maksumaksjaid ja avalikkust ja sellised, aga, aga nende kohustused on aktsionäride ees teistsugused seega ma arvan, et me ei peaks segamini ajada, me, me ei tahaks, me ei tohiks siin siin praegust stabiilsust äh, segamini ajada sellega, et kõik ohud on maandatud. Mary Shapiro, kellega me väga ko tihedalt koostööd äh, teeme, arv, arvab samuti, et meil on veel pikk maa minna, ka teised ametid töötavad SCC-ga koos. meil on tarvis ju lõpuks tulemusi saavutada, aga väljakutseid on veel mitmeid. Um... ma tänan. Anni Podimata ja siis Viki. ma tänan, proua esimees ja ma tänan suurepärase huvitava ettekande eest ja huvitavate vastuste eest küsimustele. minul on kaks lühikest küsimust. esimene, me jälgime väga huviga seda arutelu, mis toimub USA-s ja puudutab Tarbijakaitseameti loomist. võib-olla ma jäin millestki ilma, ma jäin pisut hiljaks hommikul, aga meie arvates on see ülimalt huvitav mõte ja see on väga tugev sõnum maksumaksjatele, et nende huvide eest seitstakse väga tõsiselt. ja et tarbijate huvid on arutelude keskmes, kui räägitakse sellest, et on vaja reformida ja paremini reguleerida finantsturge äkki te räägite sellest natuke põhjalikumalt? kuidas teie arvates asi toimima hakkab? ja me teame ju, et väga aktiivselt on reageeritud sellele ettepanekule. kuidas asjad on, kas te lähete selles suunas, et loote tõesti sõltumatu tarbijakaitseasutuse ameti? ja teine, te ütlesite, et tuletis väärtpaberid mängisid oma rolli Kreeka praeguses finantsolukorras ja väga palju on räägitud ka sellest, et eh, millist rolli etendasid krediidiriski vahetuslepingud, CDS-id. Ehm, siin on erinevad variandid. ühelt poolt Kreeka ja mitte ainult Kreeka on kirjutanud Sarkozyle ja Merkelile ja Eurogrupi presidendile kirja, milles palutakse selgeid reegleid CDS-ide kohta ja et oleks ette nähtud ka keeld niinimetatud paljastele CDS-idele, kui need on seotud riigi laenudega. mida teie asjast arvate? ja teiseks, kas te arvate, need niinimetatud paljad CDS-id Mm, saab siduda riigi võlgadega? Um, Viki, palun. ma tänan, väga hea, et te siin olete. ja mina olen üks nendest, kes on alati öelnud, et me peame vaatama, mis toimub globaalsetel turgudel, meil on seal vaja globaalset lähenemisviisi üle-Atlandist lähenemisviisi. sel nädalal ilmus ülevaade, mille autoriks olid suured finantskeskused London ja New York ja huvitav see, et kõige suuremad on London, New York, aga järgmises kümnes enam suuri Euroopa linnu sellistes finantskeskustena ei figureerinud selles ülevaates. aga selge see, et meil on vaja globaalset koordineerimist äh, USA-s ja väljaspool USA-d. nüüd teie analüüs CDS-ide kohta ja see, et neil on kindlustustoodete tunnused, on väga väga huvitav ja väga kasulik, sest tõesti, tegemist on nagu kindlustusinstrumendiga, juba algusest peale, kui nad loodi, oli see nii. ja samas kindlustustoode on hoopis teistsugune, kui te kindlustusriski ostate, te ütlete, tahate millegi vastu kindlustada ja olukord on teis väga erinev ka siis, kui tegemist on müüja pool, poolega. nii et näiteks kui tegemist on puhkuseosakutega Kreekas, tahetakse ka kindlustus osta ja see risk, mille müüja võtab ja mille ostja võtab, need on väga erinevad. ja Wall Street tõesti ka nurjus ja pettis eh, tarbijate ootusi üldsuse ootusi ja ka omaenda silmis. tänapäeval räägitakse väga palju nüüd sellest, kuidas lahendust leida. E, paljud paluvad erandeid mitte ainult iseendale, vaid ka klientidele ja suurtele korporatsioonidele. E, üldiselt ei saa nii-öelda, et kõik tahavad e, erandeid saada, aga samas lobitöö on tugev ja just äriühingud, korporatiivsed kasutajad tahavad erandeid ja kuidas see kõik hakkab mõjutama lõpptarbijaid. ja veel üks probleem, kui palju arvelduskodasid äh, on vaja, kui palju börse on vaja ja palju neid on. Euroopa Liidul on turg muutumas väga fragmenteerituks ja kui on väga palju arvelduskodasid, siis ühelt poolt see vähendab kontsentreerumist ja teiselt poolt kuhjuvad riskid just eh, liidese kohtadel. nii et võib-olla asi ei ole nii lihtne öelda, et üks Euroopa arvelduskoda, üks USA arvelduskoda, võimalik, et neid tekib rohkem, aga me peame kaaluma poolt ja vastu argumente arvule. ja eh, see, mida te ütlesite börside kohta ja läbipaistvuse kohta ja parema hinnakujunduse kohta ja eh, riskide alandamise kohta meie komisjon on tublisti eelmises koosseisus MIFIDi kallal töötanud ning taheti, et börsid paremini konkureerima omavahel asuksid ja sellega loodeti riske vähendada ja hindu soodsamaks muuta. nii et need olid head eesmärgid, aga samas on ka negatiivseid sõnumeid olnud. kõik ei ole nii lihtsaks osutunud. Mm, ei saa öelda, et automaatselt hinnad langema hakkavad, meil on vaja konkurentsi, me ei taha monopole, aga see ei tähenda, et tingimata riskid hakkavad vähenema, kui meil monopole ei ole. The... kui mul mõned küsimused kahe silma vahele jäid, siis palun öelge mulle. aga need olid väga õigustatud küsimused. nüüd Tarbijakaitseamet ma arvan, et USA-l on see väga tähtis ja äh, USA administratsioon tõesti äh, leiab, et väga tähtis on tarbijaid kaitsta ja osa kriisist oli tingitud derivaatidest, aga samuti hüpoteekidest ja tarbijakrediit oli ka väga kättesaadav üle kogu USA ja esindajate koda võttis kasutusele administratsiooni ettepaneku äh, ametikohta. siin on küll jah, erandeid ja arutelusid olnud, et keda ta peaks hõlmama, see Tarbijakaitseamet. aga senatis endiselt see pakett on praegu käsitlemisel ning äh, nagu te ütlesite, tähtis on, et see asutus oleks sõltumatu teatud määral ja tegelikult äh, need orjumised on pankades toimunud ka reguleerimise oludes. ja võib-olla tulnuks esialgu pöörduda pangakapitali poole ja mitte kohe äh, maksumaksja poole probleemide lahendamisel. mina olen üks nendest administratsioonis, kes mm, Eh, nii arvab, aga me praegu arutame väga palju neid asju kommertspankadega ja mitte ainult eh, derivaate. nüüd jälle CDS-i krediidiriski vahetuslepingute kohta küsiti siin palju küsimusi. ma arvan, et väga tähtis on, et reformida laialdaselt see valdkond, nagu kõik derivaatid vajavad eh, reformimist, ma ju rääkisin juba sellest. tähtis on, et reguleerijad liikmesriikidel oleks volitused võitluses manipuleerimise vastu ning seada, õigus seada positsioonidele piirid. aga nüüd see potentsiaalne võimalused keelata need paljad krediidiriski vahetuslepingud, ma ei tea, kuidas see võimalik on, kuidas seda teha. mina arvan, et spekuleerijad on osa turust eh, ja on raske määratleda, millal riskifondid spekuleerivad ja millal mitte. nii et tähtis on, et reguleerijad saaksid tõesti jälgida turgu, kaitsta manipuleerimise eest, et oleks reeglid paigas ja oleks võimalik ka positsioone piirata, aga ma arvan, et CDS-idega tuleb läbipaistvalt kaubelda ja siin räägiti ka juba MIFIDist ma olen natuke tuttav sellega, mis siin paar aastat tagasi toimus teil. ja mul on hea meel näha, et te kavatsete selle temaatika juurde tagasi tulla aasta lõpul. ma arvan, et need eh, derivaadid on võimalik ka viia tsentraliseeritud kauplemisplatvormi alusele, mitte kogu turul võib-olla, aga võib-olla või isegi kui osa turust on võimalik eh, niimoodi sellele platvormile viia, siis vähenevad riskid ja hinnad ja mis puudutab nüüd CDS-e, siis ma arvan, et enamik neist on standarditud, ükskõik, kas see on siis riigi äh, riskid või äriühingute riskid, asi peab olema läbipaistev ja äh, igasuguse manipuleerimise vastu võitlemine, see on väga hea pakett kokku. Jackie Macy, meie komisjonist eh, ja teised korraldasid kohtumise, kus oli kakskümmend reguleerijat üle maailma, India, Mehhiko, Kanada, Jaapan, Euroopa olid esindatud ja arutasid neid küsimusi sellel kohtumisel. jätame Hiina välja, aga ma arvan, et ülejäänud maailm tõesti praegu vaatab eh, Euroopa ja USA poole ja tahab näha, mis siin toimub. kui meie Euroopas ja USA-s seda asja ära ei korralda, siis ei toimu see mujal ka. aga kui meie asja ära lahendame, siis see mõjutab paljusid teisi riike ka, võib-olla väikeste eranditega. aga nüüd, mis puudutab arvelduskodasid, siis ma usun, et ei ole vaja geograafilist asukohta määrata. väga suurt huvi on üles näidanud küll London meie aitame ka omalt poolt USA-st kaasa neile, meil on nendega hea dialoog. peaasi, et asi oleks hästi reguleeritud ja seal on palju reguleerida ja kui seda hästi tehakse ja kui informatsioon on kättesaadav, ma arvan, et meie USA-s reguleerija tahab, et me näeksime selle arvelduskoja sisse, ükskõik, kas see asub Londonis või Pariisis. ja ma arvan, et geograafiliste mandaatide andmine tegelikult võivad riske ainult suurendada kui vähendada. tähtis on lihtsalt tagada, et see oleks juurdepääs infole tagatud ja toimuks korralik reguleerimine, aitäh. Vicky, is there anything outstanding that you wanted? It was just the point that do you agree that jah, kas te nõustute sellega, et eh, kindlustuse eh, ostmisel on riskimäär erinev kui CDS-i eh, müümisel? jah, ma arvan, et kindlustuse müümise poole pealt peab regulaatoril olema õigus panna paika piiranguid. ja ma arvan, et intressimäärade vahetuslepingud on selles osas erinevad. tegemist ei ole jätkuriskiga, vaid ühekordse hüppelise riskiga. ostmise poole pealt aga ma arvan, et me peame siin olema ettevaatlikud, et kapitalistandardid ei võimalda CDS-e ostvaid panku osta neid nii palju, et, et nende kapital väheneb. me peame siin paika panema ka selle niinimetatud kapitali arbitraaži. Basel kahe raames EIG kannatas vägagi sest e-, Euroop-, paljud Euroopa pangad ostsid CDS-e samuti ja see oli väga tõsine õppetund. Thank you very much. Um, now Antolin uh, and then Sven. Muchas gracias. Eh, yo comparto que... Aitäh ma olen nõus sellega, et läbipaistvus on üks peamisi elemente. ja tegemist on millegagi, ilma milleta me teisi probleeme lahendada ei suuda kuid äh, spekulatsiooni ja riskimise vahel on teatud erinevus, kui mängitakse, siis riskitakse, kui ja siis võidakse ka kaotada äh, varasid, aga kui spekuleeritakse, siis tegemist on ikkagi reaalmajandusega, mis satub ohtu ja kui tekivad sellised äh, seosed reaalmajanduse ning äh, finantsturgude vahel, siis see on väga ohtlik. Äh, finantsettevõtjad tihtilugu unustavad täiesti selle, et ka reaalsed struktuurid eksisteerivad selle vahel, nii et me peame seda seost tugevdama ning me peame arvestama siin nende ohtudega, mis võet-, mis võetakse, me peame, me muidugi mõistab piirama tehingute tegemist, kuid ma ei ole veendunud, et sellest piisab. tegelik eh, seos peab olema turgude vahel eh, reaalselt eksisteerivate toodete ning eh, derivaatide turgude vahel. seega me peame teatud tehingute puhul erinõudmised sisse viima. kas finantstehingute maks teie meelest võimaldaks taoliste spekulatiivturgude üleliigset kasvu piirata? I, I do have a, a couple of quick questions. So first mul on paar lühikest küsimust. kõigepealt, mind hämmastas veidi see, et te ütlesite, et oleks keeruline keelata teatud tooteid, aga teisalt olete te optimistlikult meelestatud positsioonide piirangute puhul see optimismi erinevus üllatab mind, võib-olla selgitaksite veidikene. teiseks, ja olge palun nii selgesõnaline kui võimalik. kas regulatiiv või järelevalve alal Euroopas või mõnes liikmesriigis Euroopas tegutsetakse nii, et see muudab äh, tegutsemise USA-s keerulisemaks. seega, kas on valdkondi USA-s, kus äh, Euro Euroopast tuleneva konkurentsi tõttu on keerulisem paika panna järelevalve tavasid? kolmandaks, kui vaadata ülemaailmset olukorda, siis milliseid hoobasid saavad kasutada eurooplased või ameeriklased, et nii pehmelt öelda äh, äh, äh, kolmandatel riikidel oleks kergem tööle panna oma järelevalveameteid. me räägime siin palju ülemaailmsest tegev-, tegevuse harmoneerimisest või koostööst, aga need on ainult ilusad sõnad ja võib-olla on tulemi-, tulemuseks ainult kõige madalam koostöötase, mis on võimalik. küsimus on, milliseid meetmeid saavad USA ja Euroopa kasutada stimuleerimaks kolmandaid riike oma järelevalvereeglite, järelevalvereegleid tugevdama, suur tänu um,. ma vastan vastupidises äh, järjekorras, sest viimane küsimus on mul paremini meeles. ma arvan, et kui Euroopa ja USA koostööd teevad, on alati väljakutseks see, et kas kolmandad äh, osapooled seda lubavad, mingid, mingeid uusi, uusi reegleid. aga suurt osa finantssektorist reguleeritakse ikkagi USA või Euroopa moodi ja seega me võime siin rääkida sellisest konsolideeritud grupist. Sa-, sageli sa-, sageli on reguleerijateks lihtsalt mingisugused üksikametid ja ja siis mõni pank lihtsalt liigub järgmise reguleerija juurde, me võime seda nimetada ka regulatiivseks arbitraažiks. see puudutab siis neid kahtekümmet, kolmekümmet tippfinantsinstitutsiooni. teine asi on hoopis investorite kaitse. meie toorainete ja kaupade turul, eh, nagu näiteks põllumajandustoodete turul, on olukord selline, et kui me soovime panna mingi, äh, paika mingisugust järelevalveametit näiteks Kansase osariigis, siis äh, on äh, sellega probleeme. mõningad kongressi liikmed näiteks ütlesid, et, et kui panna paika mingid tugevad reeglid USA-s, siis kas kõik mitte ei liigu Londonisse või mujale Euroopasse aga nüüd ma võin julgelt öelda, et ei, sest me kõik tegutseme üheskoos. aga probleemiks ongi just see, et finantsinstitutsioonid soovivad, et süsteemis oleks lünkasid, mida saab ära kasutada ja näiteks oma äri kuskile mujale üle viia meie väljakutseks on vahel näiteks pangasaladuste seadused, nagu teie, teile tekitab eelkõige probleeme CDS. aga üldiselt on koostöö meie vahel väga hea. nüüd küsimus keeldu, keeldude ja äriajamise vahel. probleemiks on just see, et, et selgeks teha, milline, millal on tegemist riskide maandamise ja millal spekuleerimisega inimeste puhul võib-olla on see vahetegemine üsna kerge, aga äh, krediidiriski vahetuslepingute puhul oluliselt keerulisem. Äh, positsioonide piirangute paikapanemine ei ole ka täiuslik aga, äh, lahendus, aga see on vähemalt teostatav. ja siis see võtmeküsimus siin mik-, selle kohta, miks läbipaistvus on nii oluline kui ma teid valesti tsiteerin, siis palun vabandust, aga öö, küsimus puudutas spekulaator, spekulante ja nende tegevust turul. jah, tõsi ta on, et väga palju riske on viidud väljaspoole, Wall Street ja AIG näiteks suunas riskid öö, avalikkusele, et kui nemad läbi kukuvad, siis kaotab tegelikult rahvas seetõttu me üritame vähendada suurimate finantsinstitutsioonide loodud riske, me soovime vähendada nende omavahelisi seoseid läbi arvelduskodade loomise just. me peame võitlema selle vastu, et nad kukuvad läbi, läbi just kapitalinõuete suurendamise. aga siis lõpptarbijad ütlevad, et me ei soovi suuremaid kapitalinõudeid Äh, sellega tegelebki, tegelevadki õigusloojad läbi poliitilise protsessi, et need probleemid kõik selgeks rääkida. mis puudutab üksikspekulante kas CDS-is või äh, põllumajandussektoris näiteks, siis meie lahendus on äh, manipuleerimisvastase võitluse amet, aga samuti ka tegeleme me sellega läbi positsioonide piiramise ameti. ma vist vastasin kõikidele küsimustele, jah, vabandust. ma peaksin veel natukene selgitama. see corner squeeze, see tähendab seda, et kui ühel osapoolel on mingisuguseid toote, mingisugust toot-, toodet väga palju, kuigi üld, üleüldiselt on selle öö, kogus maailmas piiratud. võib-olla mäletate paar aastat tagasi Hunt, Hunti, Hunt Brothers Texasest üritasid manipuleerida hõbedaturgu. Nad külvasid futuuride turu öö, üle hõbedasektoris ja näiteks ka maagaasi osas paar aastat tagasi juhtus sarnane lugu. Äh, Amarati nimeline riskifond äh, ostis liigselt palju futuure. Ta-, tavaliselt on see, on see seotud mingisuguse füüsilise tooraine tarnetega tulevikus suur tänu, Philip. räägiksin edasi siis sellest, mida Sven mainis teatud toodete keelamise kohta. ma läheksin kaugemale CDS-ist. tavaliselt, kui me räägime toodete või tegevuste keelamisest, siis on tegemist äh, kahe poolega, ühelt poolt öeldakse ja võib-olla te juba mainisite seda, kui te ütlesite, et äh, takistused on kõrgemad et, et öeldakse, et igasugune keelamine on kurjast. tööstus, toiduainete sektoris me keelame ju tooteid, sest keegi ei taha ennast mürgitada, samuti keelame me tooteid ehitussektoris, ka sellega ei ole mingeid probleeme, me teame ka, et meil on mürgiseid toksilisi varasid finantssektoris, võib-olla peaks ka seal midagi keelama aga na, nagu te ütlesite, väga keeruline on vahet teha äh, see, äh, just, et kuidas neid finantstooteid kasutatakse. Teie töötasite Wall Streetil kaheksateist aastat, seetõttu ma küsin äh, teie käest selle küsimuse. et võttes arvesse teie kaheksateist aastast kogemust, siis kas te täheldasite teatud tavasid või instrumente, mis tuleks turult eemaldada, sest nad lihtsalt on destabiliseeriva loomuga. Um, kaheksateist aasta jooksul nägin ma nii mõndagi. ja isegi kui väga professionaalsed ja heatahtelised ja seaduslikult tegutsevad inimesed äh, tegutsesid, võis juhtuda vigu. näiteks see derivaadi sisse laenu äh, matmine, see ei ole, selles ei ole midagi uut. mis puudutab CDS-e, siis teil on täiesti õigus võib ju öelda, et nad tuleks keelata, aga praktiliselt rääkides minu arvates väljenduksid need riskid mujal siis, kas aktsiates või, või kuskil veel mujal? näiteks laevade kindlustamine laevade puhul, mis seilavad avameredel. seda tuleb ju kuidagi ka teha. mina arvan, et saadikul on õigus, aga meie lähenemine USA-s on teistsugune, ma toetan sellist meie lähenemist muuseas, spekulant USA-s ei ole halb sõna, ma ei tea, kuidas seda sõna tõlgitakse paljudesse siinsetesse keeltesse, aga oletame, et keegi peab äh, hajutama oma riske, äh, keegi tootja, kes müüb oma kaupu teistel turgudel ja talle tuleb siis vastu, teda aitab spekulant, teie nimetate seda inimest lihtsalt investoriks. aga halb on see, kui spekulandid, spekulandide osakaal on liiga suur ja nad moonutavad turge. Euroopas eriti räägitakse just sellest, kuidas neid, kuidas neid turge moonutatakse. ja USA-s on probleem sama kuidas edendada ausat, avatud, konkurentsivõimelist turgu ja võidelda nende turgudega äh, manipuleerimise vastu. Äh, jah, see jällegi see probleem investori ja spekulandi vahest. Antonin. ma olen tänulik, kui te kommenteeriksite ühte küsimust, mille ma tõstatan. arvestades, et finantsturud ei ole praegu väga aktiivsed. kui nüüd kehtestada maks finantstehingutele, siis võib-olla sellest ei ole sugugi kasu. mida teie asjast arvate? ma pean vist kõigile meelde tuletama, et äh, kui ma Obama vali-, administratsiooni nimel räägin, siis alati küsitakse mult sedasama asja jah, meil on erinevad tehingutasud USA-s, ka väärtpaberitega kauplemisel on tehingutasud, aga need tuleb maksta reguleerijale. kas see on siis maks või mitte, see on teine asi, aga niisugused tasud on olemas ja varasemal ajal on soovitatud eh, futuuride derivaatide puhul ka nad kasutusele võtta, aga praegu meil neid selliseid tasusid ei ole. nii et eh, tõesti tasud kas tulevikus ka maksta reguleerijale, ma ei tea. Neid tasusid ei kasuta selleks, et turgu piirata, vaid kasutatakse selleks, et maksta reguleerimise kulud kinni, selleks on nad, need tasud ette nähtud. aga nüüd, kui kasutada neid mingitel muudel põhjustel, ma tean, selline ettepanek on tehtud, aga sellisel juhul peavad nad väga suured olema, et nad hakkaksid tegevust piirama. kui nüüd selleks eh, nad kehtestatakse, et reguleerimiskulud katta, siis jah, palun. kas on veel keegi jäänud? Pascal, palun. Uh, lihtsalt jätkuküsimus eelmisele küsimusele. nüüd positsioonide piiramine, kui te ei taha keelustada kogu lugu, kas teil on ka mingid arvud? Äh, seatud või milliseid instrumente te kasutate või kavandate kasutada piiramisel? ei, meil ei ole mingeid arve siin olnud, me lihtsalt äh, üritame saada volitused, et kogu protsessi kontrollida. ja äh, reguleerijad on saanud meil mujal sada aastat juba äh, reguleerida ja kontrollida protsessi. see, mis meil on põllumajandussaaduste puhul, on nii, et tähtis on tagada, et oleks mitmekesine osalejate mm, grupp ja on vaja tagada, et mitte kellelgi ei ole rohkem kui kümme protsenti selline määr on seatud ja muud määrad on ka seotud. aga ja kui on see kümme protsenti, siis vähemasti kümme osalist peab sellel turul olema nüüd SEC komisjon on üritanud äh, optsioonidega kauplemisse delegeerida, aga CDS-ide puhul peavad nad veel tuge-, tublisti järele mõtlema, kuidas on kõige targem talitada. nii et te ütlete, et tegemist on dünaamilise protsessiga mõneti ja see võib, kõik võib muutuda olenevalt asjaoludest ja kui, siis saavad olema sellised repositooriumid, teabehoidlad võib-olla neid kasutada. jah, tõesti, kõik on väga dünaamiline, sest õigusloome ise on dünaamiline. ja tihtipeale finantsreguleerimise äh, jaoks on kõigepealt kriis toimuma ja siis hakatakse alles äh, sellega tegelema. nii et reguleerijad tõesti võtavad äh, fakte ja asjaolusid arvesse. ma arvan, et me oleme ammendanud, ei siiski mitte. ma tahaksin ka oma küsimuse esitada lõpuks veel, palun ma teen väga kiiresti. küsimus äh, reguleerijate erinevate riikide suhtlemise kohta, kas dialoog on paranenud? kui te taotlete mõned arvelduskojad informatsiooni Euroopa Liidu liikmesriikidelt ja mujalt maailmas, kas nüüd äh, see informatsioon laekub paremini, kas dialoog on paranenud? ja äh, kas te võite ka väita kindlalt, et AIG enam kunagi ei kordu? nüüd teine küsimus siin ma ei saa teile küll kindlustunnet anna, sest me ei ole ju regulatsiooni muutnud. AIG te reguleerite ebatõhusalt, ei olnud ka holding firmade korralikku reguleerimist tol ajahetkel. aga kui nüüd see reform tõesti läbi läheb, see reform, mida me siin arutame, ja me saaksime ajaloo uuesti läbi mängida, siis me näeksime, ehm, et meil on järelevalve kauplejate üle ja suurem kapitalinõue, mis tähendab seda, et meil ju saavad olema ka keskne arveldus ja kõik need muud tunnused. aga kuna reform ei ole veel toimunud, siis ma ei saa teile midagi kindlat lubada. nüüd see suhtlemine suhtlemine on olnud väga positiivne, ma olen ainult kaheksa-üheksa kuud oma uues ametis olnud. vara on öelda, kas on olnud paranemine siin suhtlemisel, aga meil on suurepärased äh, suhted olnud Saksamaaga, sealse arvelduskojaga ja meil on Londoniga, FSA-ga vastastikuse mõistmuse memorandum mm, alla kirjutatud. nii et mõned väga head äh, tegevuskorrad ja vastastikuse mõistmise memorandumid on paigas aga ma ei oska öelda, kas see olukord on paranenud või vähemasti need kaheksa kuud viimast on küll suurepäraselt kõik edenenud. ja lõpetuseks palun öelge mõni sõna ka kliiringu kohta ja likviidsuse kohta. kas instrument on likviidsed? ja eeldades, et mitte kõik ei ole piisavalt likviidne siis kas äh, endiselt mängivad oma rolli kahepoolsed ja nüüd need erandid lõppkasutaja kohta, kas need saavad olema sellised, et riske ühtlaselt hajutada ja kas on võimalik üldse selliseid struktuure luua kapitalitasudest tahaks ka kuulda ja kui meil on nüüd teabehoidlaid ainult mõned, üks globaalne näiteks, ka kuidas siis selle abil hinnakujundus õigetele radadele mm, panna? see oli suurepärane küsimus, ma arvan, et suurt osa turust kolm neljandikku, seitsekümmend viis protsenti on võimalik viia clearingu alla, aga tähtis on tõesti tagada, et see ka siis likviidne oleks, see turg. sellepärast ma pooldan ka nende kauplemiskohtade loomist, tähtis on, et meil oleks läbipaistev avalikkusele hinnakujundus, et üldsus näeks, kuidas kujunevad hinnad likviidsetel turgudel ja reguleerijatelgi on oma roll etendada ja määratleda, mis asi on arveldatav ja mis mitte. arvelduskodadel oma roll, reguleerijatel oma roll tagamaks, et arvelduskojad ei võta öö, omale funktsioone, mida ei ole vaja täita ja avalikkusel peab olema kolmekümne päevane tähtaeg märkuse tegemiseks, kas midagi peab arvelduskoja kaudu kulgema või mitte. nüüd arvelduskojad on parem alternatiiv. kui see varasem asutus, mis meil oli. praegu on meil ka jah ka sellised arvelduskojad, aga nad tegelevad ka hoiuste võtmisega ja muude funktsioonidega. tähtis on et, et seitsekümmend viis protsenti turust ikkagi hakkaks meil kuuluma puhaste arvelduskodade alla. ma ei tea, kas kahe suure sõja vahel on mõni arvelduskoda, mis oleks tõesti kokku varisenud, aga neil on väga mitmesugused äh, ülesanded muud täita ja sellepärast ma arvan, et meil on vaja ka reguleerida neid ja paremini järelevalvet teostada. ja üks ähm, selline tähtis ülesanne on, nad kasumit teenivad, need arvelduskojad, siis et nad liiga palju tasu ei võtaks oma teenuste eest. ja ma arvan, et avatud juhtimine on üks aspekt, mis aitab meil seda vältida, aga mitte ainus ma tänan. ma arvan, et olete nüüd ammendanud kõik meie küsimused, meil on veel mõni minut jäänud. ma ei tea, kas on veel midagi, mis äh, pidanuks meil siin kõneks olema aga igatahes me oleme teid juba ära väsitanud. ma tahan tänada komisjoni ja tänan esimeest, mul oli suur au siin teie ees olla ja kui me saame kuidagi aidata teil edasi liikuda ja tehnilist abi anda, siis ainult andke meile teada. suur tänu. me võtame teil sõna sabast ja tuleme selle juurde veel tagasi, nii et meie tunnustus teile um,. Right, there will be a, a short interview me teeme nüüd viieminutilise pausi, enne kui me oma tööga jätkame. tänan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

Right, if everybody could take their seats again, we should proceed with the asuge palun oma kohtadele, siis saame me koosolekuga edasi minna. enne järgmist kuulamist tuleksin tagasi veel esimese päevakorrapunkti juurde, see on päevakorra vastuvõtmine. seda me ei läbinud koosoleku alguses ja ma saan aru, et formaalselt tuleb see punkt ka läbi võtta, ma aga saan aru, et päevakord on tänaseks ja homseks vastu võetud. keegi ei tundu minu suunas protesteerivat, seega suur tänu. järgmine päevakorrapunkt, äh, kuulamine piiriülese kriisihalduse üle pangandussektoris, meil on neli kõnelejat ja nagu tavaliselt teevad nad oma ettekande kõigepealt maksimaalselt kümne minuti jooksul, sellele järgneb arvamuste vahetus. ma tutvustan kõiki kõnelejaid ja tahaksin neid ka kõiki tänada selle eest, et nad siia tulid ja arvatavasti kõnelevad nad järgmises järjekorras, kõigepealt Stanislav Kluusa, Poola finantsjärelevalveameti esimees, järgmisena Karmin Lamanda, Unicredit äh, halduskomitee asepresident ja institutsionaalse ja regulatiivstrateegilise nõuandva ameti juht järgmisena Dirk Schoonmaker Duisburgi ülikoolist ja lõpetuseks Rimma Jaadi Finn Uusest. suur tänu teile kõigile tulemast ja mulle nüüd märgitakse ära, et praegusel hetkel just jagatakse teile välja ka dokumente. nii et pabereid saab teil rohkem olema. suur tänu et te siia tulite. ma vabandan, et mina pean vahepeal korraks ära käima ja üks aseesimehi juhib koosolekut minu äraolekul. ja kõigepealt äh, esimene kõneleja, Stanislav, palun. Good morning, ladies and uh, gentlemen, I would like uh, uh, to thank tere hommikust, daamid ja härrad, ma tahaksin teid tänada selle eest, et mul on võimalus siin ette kanda oma mõtteid Poola järelevalveameti esindajana, mis puudutab piiriülesest, piiriülest äh, kriisi juhtimist. eriti silmas pidades praegust finantskriisi. ma tean, et meil on aega vähe, seega ma teen väga lühidalt. ja kui pärast on küsimusi, arutelu jooksul saan ma nendele vastata pärast. meie lühi-, minu lühike ettekanne keskendub kõigepealt finantsmõjude äh, äh, äh, mõjusid, mis tulenesid pankade läbikukkumisest. teiseks räägiksin ma usaldus, usaldusest äh, Euroopa Liidu liikmesriikide vahel kriisi halduses. esimene slaid on võib-olla mõneti provotseeriv, aga see näitab ka, millises suunas peaks meie arvates arutelu liikuma. oluline küsimus on, kes peaks maksma öö, pankrotistunud pankade eest see küsimus on väga oluline, sest praegune kriis on enneolematu ja sellist kriisi peaks tulevikus olema võimalik ette ennustada. seega küsimus on, kes maksab kinni järgmise kriisi? ja see küsimus on väga tähtis, sest praegune, praeguse kriisi eest üldiselt maksid äh, maksumaksjad. loomulikult on võimalik seda natukene üld, vähem üldistada, aga üldiselt öeldes tuli raha maksumaksjate taskust. muidugi võib ka öelda, et maksumaksjad, maksumaksjatelt soovitakse alati kriiside kinnimaksmist. seega on tegemist isegi kahekordselt olulise küsimusega. nüüd teine punkt. siin võib näha, et nüüd teine kandidaat, kes selle kriisi võiks kinni maksta. kui vaadata Euroopa Komisjoni viimaseid ettepanekuid, siis äh, võiks äh, selle kinni maksta lihtsalt äh, varade liigutamise läbi näiteks tütarettevõtetelt emaettevõtetele. aga praktikas tähendaks see varade ülekandmine, et kriisi peaksid kinni maksma kohalikud vähemusaktsionärid, laenuandjad ja nemad maksaksid kinni vead, mis on tehtud tavaliselt rahvusvahelisel tasemel. niisiis, kuidas see lahendus oleks kooskõlas üldiste reeglitega ja Euroopa Liidu põhimõtetega? ma arvan, et see rikuks ka teatud Euroopa Liidu reegleid ja konventsioone ja tulevikus ei vähendaks see lahendus öö, riske, mis on seotud finantsinstitutsioonide tegutsemistega turgudel. nüüd lõpetuseks jõua, jõuame me selle niinimetatud kolmanda lahenduse juurde ja täna keskenduksin ma rohkem sellele. siin on selle lahenduse juures kolm eriti olulist elementi. kõigepealt tuleb loomulikult äh, mõista, kuidas reguleerida finantsinstitutsioonide tegevust, kuidas hallata likviidsust, ja millises suunas peaksid liikuma need niinimetatud äh, deposiidi tagatise äh, skeemid, et nendega ei makstaks mitte kinni ainult kriis, vaid et nende läbi saaks ennetada kriisi. see elimineeriks ka selle moraalse ohu. nüüd teine slaid. meie arvates Äh, niinimetatud suurte finantsinstitutsioonide parem reguleerimine on vägagi tähtis. kui nüüd vaadata kahe tuhande kaheksanda aasta äh, abirahasid, siis selgub, et ei ole ühtegi äh, head lahendust äh, kontrollimaks finantsinstitutsioonide tegevust. liiga palju on erinevaid riske. seetõttu peaks riigil olema rohkem võimu paika panna reegleid äh, ja määrata finantsinstitutsioonide tegevuse ulatust. samuti peaks riik muutma olukorda, kus kasumid on erakätes, aga kahjumi maksab kinni rahvas riik peab seega tegutsema ennetavalt, mitte reageerides. siit tuleneb küsimus, millised peaksid olema need riigi poolt paika pandud kriteeriumid, et äh, finantsinstitutsioonid äh, tõesti suudaksid osaleda äh, tagatisskeemides. järgmine slaid seetõttu. meie arvates väga oluline on likviidsus. seda paljudes aruteludes praegu ei mainita, aga praegusel hetkel tuleks ära mainida, et Poolas oleme me paika pannud järelevalveameti likviidsusnormide jälgimiseks see ei lange ühegi kapitalidirektiivi alla või ei tulene ühestki Euroopa määrusest, aga meie arvates see likviidsus, need likviidsustingimused, mille kõik ettevõtted Poolast peavad täitma, olgu nad siis ema- või tütarettevõtted, sellest selgub, et hiljem on palju lihtsam kriisi hallata ning ka vältida kriisi, võimaliku kriisi üüratuks muutumist. siin saab läbi nende tingimuste katta ka erinevad kohustused, siin on näiteks ka Northern Rocki näide. et kogukapital moodustab bilansist väga väikese osa võrreldes näiteks kohustustega. kohustuste osakaal kapitaliga võrreldes on väga suur, seetõttu likviidsus on ääretult tähtis. Poolas oleme me välja tulnud spetsiifilise instrumendiga, mis võimaldab meil tagada, et see finantsinstitutsioon on öö, äh, potentsiaalse kriisi või äh, riskitingimustes palju stabiilsem, et ta jääb ellu palju kauem, vähemalt kolmkümmend päeva suudab ta ellu jääda iseseisvalt. potentsiaalse kriisi tingimustes. nüüd viimane slaid. see on meie arvates väga oluline küsimus praegustes Euroopa Liidus toimuvates aruteludes, mis puudutab neid tagatisskeeme see slaid on väga hea võrdlus siin. ehk siis nende deposiitide suurus suuremates pankades Euroopas ja nende deposiitide suurude võrdlus äh, probleemidega viimastel paaril aastal. siit saab öelda, et mitte ükski äh, deposiidiskeem, ükskõik kui suurt taga ei oleks, ei suuda ülemaailmse kriisi puhul probleeme vältida. seega õige küsimus on, kuidas kriisi vältida. kuidas olukorda juhtida nii, et äh, on minimeeritud äh, riskid äh, turul mängivate finantsinstitutsioonide puhul seega, kuidas tuleks, pea, peaks finantsinstitutsioonid kriisiolukorras jagama kohustusi, eriti kui ka nende poolt omavatel, omavatel ettevõtetel on probleeme ja kuidas seeläbi saab äh, vähendada riske, mis on seotud finantsinstitutsioonidega? ma arvan, et kui me keskenduksime ainult kui me keskenduksime ainult ühele tagatiste skeemile, siis sellest ei oleks kasu. see võib potentsiaalselt isegi suurendada neid riske sest finantsinstitutsioonid küll osaleksid selles skeemis, kuid ei vastutaks lõplikult oma tegevuse eest. ma praegu lõpetaksin ja ootan tulevast arutelu, suur tänu. suur aitäh ja nüüd järgmine kõneleja, palun. Carmen Lamanda jah, kas te kuulete mind? suur aitäh parlamendile selle eest, et mind kutsusite siia ja minu jaoks on tegemist tõesti suure auga. ma tahaksin äh, viidata ka oma mineviku kogemusele, ma töötasin Itaalia pangas ning ma olen äh, kriisihaldusega tegelenud. Teile on laiali äh, saadetud ka minu dokument kõne kohta, nii et ma pean sellest kinni esmalt peab, pean ütlema, et meil on vaja Euroopa järelevalvesüsteemi, mis äh, töötaks äh, korralikult ja millel oleks keskne äh, juhtimine. meil on vaja järelevalvesüsteemi igas riigis tegemist peab olema kvaliteetse süsteemiga ja see peab võimaldama meil kriisidele vastu astuda ja seda võimalikult väikeste kuludega. samuti peame me suutma seeläbi mõista andma, et meie seiresüsteemid on tugevad ning et eh, seetõttu ei tule kõne allagi, et teised maksavad kellegi teiste vigade eest. millest me räägime? me räägime pankade rühmadest, pankadest, äh, mis äh, kuuluvad holdingutesse tegemist on finantssüsteemidega ja need süsteemid on meie ühisturul toimivate pankade töö aluseks siiani on taoline süsteem võimaldanud Euroopa riike kaitsta kriisiolukordades. ja see võimaldas ka säilitada likviidsust erinevates liikmesriikides ja seda siis FMI andmetel. millised on need, kuna nii palju positiivset on, miks siis me tahame eh, tagasi pöörduda protektsionismi juurde? Euroopa Komisjon on teinud väga olulisi ettepanekuid selleks, et teg-, tagada kõrgetasemeline seire Euroopas nagu ma ütlesin, meil on vaja väga tugevat struktuuri, mis võimaldaks ennetada kriisi ning sellele reageerida. väga oluline on, et selles punktis leiaks aset ka arutelu Euroopa Liidu Parlamendis. nii, mis juhtub kriisiolukorras pangaga? kui pank satub kriisi, kui turg teda enam ei usalda teda ja siis pargal, pangal ei ole enam likviidsust, deposiitide hulk väheneb ja selle tagajärjel siis ei olegi piisavalt likviidsust. sellisel juhul siis, kui tekkinud on likviidsuskriis, kuidas pank reageerib sellele? pank üritab müüa oma varasid ja seda näitas meile ka kõige hiljutisem näide. ja see panga laiali lammutaski, sellepärast et pank müüb oma varasid ja see mõjutab jällegi turge ja mõjutab ka teiste pankade varasid. mida sellisel juhul siis tuleks ette võtta? kui äh, usaldust enam ei ole, kui me oleme veendunud selles, et usaldus on kadunud, siis äh, võimud peavad sekkuma. ja seda ka haldusnõukogu tasemel. see tähendab seda siis, et tuleb kriis lahendada pangasiseselt ja seeläbi on võimalik äh, ka härra Kusaki poolt äh, mainitud mõningatele probleemidele lahendust leida. Äh, vahel üritatakse lihtsalt äh, probleemid üle kanda ühest riigist teise, aga kui me hakkame tegutsema koheselt ja seda panga juhtimise osas emaettevõttes, siis need probleemid jäävad panka ja seal neile ka lahendus leitakse. me peame mingi ameti looma, mis suudaks niimoodi tegutseda nüüd reaktsiooni kohta. kriisiolukorras tuleb tagada muidugi finantsstabiilsus. tuleb äh, tagada avalikkuse usaldus, äh, vältida katastroofilist mõju majandusele ning liiga suuri kulutusi maksumaksjatele. Need on siis need alused, äh, mille põhjal tuleks reageerida ja kui seda su-, suudetakse teha, siis suudetakse arvestada ka erinevate osapoolte huvidega millised on need instrumendid, mis võimaldavad kriisile vastu astuda? esmalt äh, holding, siin on äh, kogu informatsioon, kõik andmed, mis võimaldavad äh, kriisi lahendada. holdingul on kõik vajalikud vahendid selleks ettevõttesiseselt ja võimud peaksidki neid vahendeid kasutama, et kriisi lahendada. on võimalik, et seeläbi on võimalik juba tagada ka turgude usaldus. aga me peame arvestama ka praeguse kriisi kogemustega. sest et tegemist praegu ma ei räägi süsteemsest kriisist, vaid ühes ettevõttes, ühes pangas äh, aset leidvast kriisist või kahes pangas. kuidas sellist kriisi vältida? me nägime praeguses kriisis, et pankadel oli vaja keskpikas perspektiivis likviidsust, kuid nad ei suutnud seda saada, olgugi et nad müüsid oma varasid, et likviidsust parandada turud ei tahtnud neile anda likviidsust, võimud ei tahtnud sekkuda. keskpank pani väga äh, palju, suurendas tunduvalt likviidsust turgudel, kuid see ei toiminud. riigid pidid seega sekkuma ning rahastama äh, siis äh, keskpikas perspektiivis panku. see on see peamine probleem, millele tuleks lahendus leida milline on meiepoolne ettepanek siis? me nimelt plaanime, et sekkuda võiks nii erasektor kui riigisektor ja siis seda jällegi keskpikas äh, perspektiivis, ehk siis teisisõnu, me sooviksime luua struktuuri Euroopa Liidu tasandil äh, ning äh, mil, mida saaksid kasutada Euroopa Liidu võimud, et taolisi kriise lahendada. pangad võiksid tagada likviidsuse, liikmesriik Eh, seda kui vaja ning eh, taolise struktuuri abil oleks siis võimalik eh, sekkuda turgude tegevuse tagada, pankade likviidsus ning hetkelistest probleemidest üle saada. seejärel, kui kriis areneb edasi, kui tegemist ei ole enam likviidsuskriisiga, vaid maksejõuetusega, siis sellisel juhul seesama struktuur võiks sekkuda, et ka sellele kriisile lahendust leida. nii et meie sooviks on luua selline äärmiselt tugev struktuur, kriisihaldusstruktuur. see muidugi kõlab väga hästi, kuid lisaks sellele on suurenenud ka muud riskid. nimelt eh, turud eh, võivad leida, et pangad on väga kindlad, väga tugevad ning seetõttu ei hakka enam eh, finantseerima nende likviidsust. seda tuleb vältida. seega me ei tohi ette näha ainult ühte lahendust, vaid mitut. me ei, ei saa ju ükskõik keda päästma hakata, vaid ainult neid kes seda tõesti vajavad ja mis need neid panku, mis on meie jaoks kõige olulisemad. muidugi seda valikut ei ole lihtne teha. Äh, osaline pankrot, siin tuleb arvestada pankade tunnusjoontega tavalise kriisi puhul on aega, et äh, analüüs läbi viia, vaadata, mis on äh, kriisi põhjused vaadata, milline on olnud selle mõju majandusele, mis on saanud äh, võlausaldajatega, kõik see on võimalik äh, tavalise kriisi puhul. aga kui me räägime pangakriisist, siis sellisel juhul on tegemist tohutute varadega, mis äh, lähevad kaduma perekondadele, maksumaksjatele. nii et siin me peame iga hinna eest üritama toimida ning see struktuuriüksus olekski heaks võimaluseks vaatamaks, milline võiks olla sobiv lahendus. vahel kahjuks siiski hoolimata sellest, et lahendus on leitud ja kõigil on võimalik, siiski osadel on võimalik oma jõud koondada ja reageerida, osadel aga mitte. ja nad suudavad seda teha ainult teatud aja vältel ja teatud, teatud mahus. nii et tuleb vaadata siis, kuidas eelkõige vähendada kahjusid majandusele ja kodanikele. me võiksime näiteks äh, siin kasutada ka aktsionäride ähm, kohustusliku mandaadi sisseviimist pankadega suheldes ja sellisel juhul aktsionärid võiksid äh, koos äh, riigivõimudega reageerida kriisiolukorras. seeläbi turud ning võlausaldajad ei peaks enam maksma neid kõrgeid äh, kulusid, mis on seotud kriisiga. aitäh. ja härra Schönmacher ma tänan, et kutsusite mind täna siia teie ette ja ma avaldan tunnustust e majanduskomisjonile selle tähtsa teema päevakorda võtmise eest. mul on neli küsimust, mida ma käsitlen järgimööda ja ma tahaksin rõhutada, et see piiriülene kriiside ohjamine on väga tähtis ülesanne ja see kõik peab toimima eh, Euroopa Liidu uue finantsjärelevalvesüsteemi raames. nüüd, millised on need väljakutsed, mis on piiriülestel pankadel, need moraalsed ohud on äärmiselt aktuaalne teema ja rahastamine, sellest oli ka juba juttu, see on peatähtis küsimus ja kuidas peaks üleüldine raamistik välja hakkama nägema. kõigepealt esimene aspekt, piiriülene pangandus Eh, mida kriisieelselt tehti, lähtub finantsdilemmast, nimelt kui teil on kolm eesmärki, finantsstabiilsus, finantsintegratsioon ja piirilised pangad ja liikmesriikide ametivõimud, siis need kolm kuidagimoodi ei sobi kokku, see on see järelevalvepoliitika dilemma, mis tekib ja Euroopa Keskpank peab Äh, asja lahendama. nii et kolmest ainult kaks on omavahel ühendatavad, nii et ühest tuleb loobuda. ja ma tahaksin siin rõhutada, staatus quo on praegu selline, nagu ta on, siseturg, meil on integratsioon, aga samas liikmesriikide ametivõimud on endiselt jõus ja see ei ole jätkusuutlik tuleviku seisukohast, seisukoht. meil on vaja kas rohkem Euroopat või vähem Euroopat selles vallas ja nüüd ma selgitan seda järgmise slaidiga väljakutse on järgmine, ma eeldan, et me kõik tahame, et meil oleks ülemaailmne finantsstabiilsus, nii et valikud on, et kas meil on piiriülesed pangad alles või me loobume neist. nii et kui mõtleme tütar äh, ettevõtete peale ja et neil ikkagi oma IT-süsteemid ja siis ei olegi enam asi niivõrd piiriülene, vaid hoopis tütarettevõtete filiaalide äh, Äh, kogum ja sellisel juhul oleks see siseturu lõpp. aga alternatiiv on, ja seda me arutamegi täna, et me äh, läheme liikmesriigi tasandi lahendustelt üle-euroopalistele lahendustele ja määrame raamistiku järelevalvele. La Rosier juba ütles, et see on esimene samm, siis äh, kulude jagamine ja koorma, halduskoorma jagamine. ja nendest asjadest ma räägin nüüd pikemalt alustagem sellest, et me kõik oleme väga mures selle üle, et maksumaksjad äh, tegelikult on kannatanud kõige rohkem kriisist ja kriisipreventsioon on ennekõike neile suunatud ja midagi on vaja ette võtta, kuidas tugevdada turudistsipliini, on üks asi, mille peale mõelda. ja siin on kaks aspekti kõigepealt vähendada ähm, nurjumiste tõenäosust et tagada, et pank pankrotistub vähem äh, aeglasemalt ja rohkem kapitali äh, suunata pankadesse. mõned teevad, et see on vastuoluline, aga ma arvan, et see on väga tähtis. kui me, kui kriisiolukord tekib liiga kiiresti, siis võimendusmäär on midagi, mis on väga oluline. see peab olema suurem nii et esimesed kaod peaks kandma tõesti pangandussektor ikkagi ise. nüüd teine aspekt, kui tõesti kokkuvarisemine toimus, kuidas siis vähendada mõjusid, mis sellel on? ja nüüd see nimetatud patsiendi tahteavalduse kontseptsioon muutub väga aktuaalseks äh, seda on arutanud ka Finantsstabiilsuse Nõukogu ja G kakskümmend, aga ma tahaksin teile rääkida äh, nüüd kriisiolukorra lahendamise plaanidest, kuidas ametivõimud peaksid tegelema pangaga, kes on sattunud raskustesse. ja tegelikult praegu äh, mitmesuguseid valikuvõimalusi laiendatakse. Äh, kõigepealt, kas pank päästa või äh, likvideerida. ma tean, et osa on siin Lima raportit nädalavahetustel lugenud ja teavad, kui keeruliseks ja kuivõrd jamaks võib minna likvid-, panga likvideerimine ja kõige tähtsam äh, on rahastamine, nagu ma ütlesin. mina majandusteadlasena tahaksin siin pisut hoiatada. kui me vaatame ringi, äh, siis äh, iga ökonomist pakub välja oma lahenduse loomulikult olukorrale ja neid on väga palju välja pakutud. ja tegelikult pangasüsteem kannab väga suure kulud ise ja sellega pangateenused muutuvad kallimaks ja sellest kellelegi tulu ei tõuse ja laenusid enam ei pakuta. nii et peab ikka vaatama, millised sammud ja meetmed kasutusele võtta, mitte kõike kasutada. ma arvan, et kõige tähtsam ja kiireloomulisem on kindlustamine, kulude kindlustamine, kui me vaatame seda suurt kriisi, eh, depressiooni USA-s mm, üheksateistkümne, kahe, kümnenda sajandi kahe, kolmekümnendatel, siis olukord on väga sarnane sellele, mis Islandil on toimunud. Äh, nimelt kõige tähtsam on ikkagi see hoiuste tagamise, hoiuste garanteerimise süsteem paika panna. ja seda tollal ei olnud. nii et arvestades, et pangad meil toimivad piiriüleselt, äh, on hõlmatud mitmed liikmesriigid, tähtis on, et meil oleks ka piiriülene öö, äh, hoiuste tagamise süsteem paigas. ja loomulikult pank peab selle maksma, kas nüüd ex ante e, eelnevalt e, ja riskipõhised preemiate kaudu. kui risk on suurem, siis on ka need riskipreemiad suuremad. ma arvan, et see on kõige tähtsam e, silmas pidada, kui me tahame jätkata siseturuga, sest ilma usaldusväärse hoiuste garanteerimise süsteemita inimesed raha enam panka panema ei hakka eriti pärast seda, mis toimus Islandil. ja nüüd kolm ja neli. Need on kaks äh, lahendust ühele samale probleemile, kas kohe luua mingi fond või äh, ette näha mingisugune tegevuskord siis, kui kriis on juba toimunud, kuidas siis hakata kulusid, koormat jagama. nüüd, mida meile kogemused on näidanud? et öö, äh, raskete pankade puhul ükski fond toime ei tule, kui me vaatame USA-d, siis seal ei suuda ka nende fond suurte pankadega toime tulla, küll aga väikestega ja keskmise suurusega pangad, kui nood lähevad pankrotti, siis kuni kolme päevaga on rahad olemas, aga paraku ei suudeta suurte pankade hoiuseid garanteerida. ja meie ka, kui me alustame oma kriisiolukorra lahendamise fondiga, peaksime ka mõtlema ennekõike väikeste äh, pankade peale. aga kui meil on suured piirilised pangad, siis sellest fondist, mida me loome, sellest ei piisa. Äh, lisaks on tegemist protsükliliste nähtustega, nii suurte preemiatega. nii et alustagem siis hoiuste tagamisest ja siis juba äh, nähkem ette tegevuskord, mis oleks mõistlik koorma jagamise puhuks ja nagu teate, koorma jagamine on üld-, väga vastuoluline küsimus ka valitsuste tasandil ja Kreeka probleemide puhul me näeme seda ja koormuse jagamine ei tähenda seda, et iga kord on kohe raha olemas, appi tulemas, tähtis on tagada, et kui vaja, siis teatakse, milline on tegevuskord ja mina teen ettepaneku alustada väikestest sammudest, nendest niinimetatud patsiendi tahteavaldustest, niimoodi korraldada institutsioonide, pankade koormuse jagamine ja alustada siis altpoolt ülespoole sellega ja jõuda välja suurte piiriüleste pankadeni ja peamiste riikideni näiteks need neli Skandinaavia riiki oleks siis kaetud äh, mõne suure Euroopa riigi poolt. ja nüüd kriisi äh, ohjamise raamistik, kuidas see peaks toimima? kõigepealt on vaja panga struktuuri lihtsustada, mõned suured piiriülesed äh, kontsernid, eriti USA omad, koosnevad üle tuhande majandusüksusest ja keegi enam ei mõista, isegi peakorter ei saa enam aru, mis toimub, ka järelevalveasutusele on olukord segane ja meil on vaja ka varase sekkumise volitusi järelevalveasutusel tagada. ja kui kriis toimub, siis peavad aktsionärid ennekõike ja pangad raha kaotama, alles siis maksumaksjad. ja on vaja süst-, süsteemsete probleemidega ennekõike tegeleda, suurte pankadega. ja siis juba edasi liigume konkreetsete koormuse jagamise skeemide juurde ja patsiendi tahteavalduste juurde. ja kui pank läheb pankrotti, siis te teate, meil on ju likvideerimisdirektiiv selleks puhuks ja meil on vaja ka erikorda, mis puudutab pankade kriisiolukorra lahendamist. ja tegemist võiks olla enam-vähem standardi olukorraga ja piiriüleste pankade puhul teatakse, kuidas standardselt tegutseda, aga siin on vaja juba õigusakte selleks. ja viimane slaid, kuidas see kõik nüüd toimima panna, tööle panna. me ei saa siin ainult tugineda vastastikuse mõistmise memorandumitele sest need memorandumid ei ole õiguslikult siduvad ja kui kriis juhtub, siis ei hakata memorandumeid ju lugema. meil on vaja tõesti korralikke õigusakte hoopis. ja tähtis on, et Euroopa Parlament oleks kaasatud enda väljatöötamisse. ja viimane küsimus, kes selle töö peaks kriisiolukorras ära siis tegema? ja tavaliselt ma toetan seda, et meil oleks vastavad ametid, ametkonnad ette nähtud, aga siin ma küll tahaksin hoopis hoiatada ärge hakkame looma ühel ajal üheaegselt väga palju uusi ametkondi. ma olen nõus, et tuleb midagi ära teha Euroopa Liidu tasandil. ma olen nõus raportööriga selles suhtes, aga võib, kui me alustame nende, kõigepealt ikkagi sellest suurest järelevalveasutusest ja et kriisiolukorras Euroopa järelevalveasutus võtab üle eh, otsused Äh, liikmesriigi tasandi järelevalveasutustelt. ta on nagu ülimuslik nende üle, see oleks väga kasulik ja siis Euroopa äh, järelevalveasutus vaatab, kuidas on asjad kogu Euroopa Liidus ja siis lähtuvalt sellest langetab otsused kriisiolukorra lahendamise kohta. suur aitäh, härra Schönmacher. Teie sõnavõtt oli tõesti väga asjakohane palun. Uh, suur tänu, et te kutsusite mind siia rääkima ka lõpptarbija perspektiivist. ma nõustun siin eelkõnelejate ettepanekutega täiesti ja ma üritan siin tutvustada ja jah, lõpptarbija perspektiivi. mina öö, äh, töötan nii CEPSis kui FinNewsis. finantskriis on ilmselgelt näidanud, et endine regulatiivsüsteem ei suutnud säilitada finantssüsteemi stabiilsust ja ei suutnud ka kaitsta süsteemi tarbijaid. tavatarbijad nagu deposiitorid äh, ja jaeinvestorid kaotasid oma äh, elusäästud või lihtsalt investeeringud ja usaldus, mis on pangandussüsteemi aluseks, on kadunud ja seda on raske taastada. Ira-, iroonia staatus quo juures on see, et regulatiivsüsteem kukkus läbi ja valitsused sekkusid peale selle veel maksumaksjate rahadega, päästmaks pankasid ja kom-, et kompenseerida regulaatorite äh, vajakajäämisi. majandusteadlased ja teised äh, teadjad äh, on ühel arvamusel, et see oli vältimatu Äh, äh, sest meil ei olnud korralikku kriisihaldussüsteemi üle Euroopa. täna rääg-, on müüt, kui me äh, räägime kriisihaldussüsteemist, sest seda praegusel hetkel ei tööta, aga võib-olla oleks mõistlikum luua üle-euroopaline kriisihaldussüsteem selle asemel, et liikmesriigid ise kasutavad maksumaksjate raha Äh, pankade vigade kinnimaksmiseks ja loovad veel selle moraalse riski. või siis äh, üritavad tegeleda pangaprobleemidega ühe piirkonna sees, mitte piiriüleselt. see ei aita kaasa finantsstabiilsusele Euroopa Liidus ega ei aita ka kaitsta tarbijaid äh, ja tugevdada siseturgu. kui me usume, et Euroopa kriisihaldussüsteemi raamistik oleks kasulik järgmise kriisi ajal, siis järgmised üldisemad äh, märkused oleks mõistlik kõrva taha kirjutada. võttes arvesse praeguse pangandussüsteemi ülemaailmset iseloomu, siis asjaolu, et järelevalveametitel ei ole praegu üleüldist mehhanismi kriisile reageerimiseks, äh, on vastuvõetamatu meie toetame kohustusliku varajase sekkumise mehhanismi loomist. meie arvates on äh, sekkumismeetmete tõhususeks tarvis tagada, et regulaatoritel ja järelevalvajatel on äh, võim ja ressursid reageerimaks kiiresti kriisi puhul. selline sekkumine peab põhinema selgetel ühistel reeglitel Äh, mis oleks nii kvalitatiivsed kui kvantitatiivsed. järelevalvajad ja regulaatorid peavad tegema nelja asja. kõigepealt äh, välja selgitama ja ennetama kriisi. selleks on tarvis tõhusat piiriülest seiret äh, finantspositsioonide üle, on tarvis paika panna selged regulatiivmeetmed, näiteks kapitalinõuded, likviidsusnõuded, tsüklivastased meetmed ja äh, meetmed tagamaks turudistsipliin ja läbipaistvust. järelevalvajad ei saa tegutseda isoleeritult, nad peab, äh, peavad äh, tegutsema koordineeritult keskpankadega ja makroökonoomiliste regulaatoritega, tagamaks, et vähendatakse finantsriskide akumuleerimine. seega järelevalve ei peaks toimuma isoleeritult mikrotasandil selles mõttes on järelevalve kvaliteet võtmetähtsusega. järelevalvajad teevad ju ka vigu. Euroopa Järelevalveameti roll mängib võt-, äh, on võtmetähtsusega, tagamaks piiriülene korralik järelevalve. teiseks, tuleb sekkuda varajases faasis. potentsiaalse finantskriisi varasemaid märke saab nii raskete või äh, äh, kergete signaalide järgi välja selgitada äh,. näiteks Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu Euroopa Keskpanga abil. poliitikategijatel ja regulaatoritel peab olema võimus sekkuda, vältimaks tõsiste maksujõuetuste ohtu aga sekkumine peab olema selgelt määratletud. kõnelejal palutakse aeglasemalt rääkida. seda sekkumise, sekkumist saab määratleda läbi erinevate makro- ja mikroindikaatorite, nagu näiteks kapitalitase, likviidsuse tase ja riskide akumuleerimine nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasemel. ja ja siin mängib võtmerolli just regionaalne ja rahvusvaheline koostöö. järelevalvajal peab olema koostöös teistega piisavalt pädevust äh, nõuda kapitali suurendamist, äh, muuta äh, juhatuse liikmeskonda ja samuti saavad järelevalvajad kasutada turgusid, karistamaks reegleid rikkunud panke. kolmandaks, kriisihaldus Eh, saab kasutada ekspost eh, mehhanisme, kuhu on kaasatud eh, deposiitide sularahastamine, näit-, viimase laenaja võimaluse kasutamine, panga maksejõuetuks kuulutamine ja nii kindlustatud kui kindlustamata deposiitorite kulude hüvitamine meil on, on tarvis taba, tagada äh, läbi nende garantiiskeemide stabiilsus ja tarbijate heaolu. peamine ülesanne on kaitsta deposiitoreid. ja garantiiskeemid ei peaks olema lii-, ei liiga suured ega liiga väikesed, need peavad olema harmoneeritud üle Euroopa Liidu, vältimaks turumoonutusi, peavad olema ka riskipreemiumid äh, selgelt paigas ja kui, kui kõik piis-, andmed on kogutud, peavad maksed toimuma kiiresti. Äh, äh, kui see äh, garantiiskeem on, selleks, et garantiiskeem oleks tõhus, peab toimuma koostöö piiriüleselt. meil on tarvis leida piisavad ressursid rahastamiseks, võib-olla tuleks kasutada ka erarahastamise mehhanisme, aga sellest ei piisa ja seetõttu võiks sekkuda ka riik. neljandaks, kriisilahendusmeetmed, erimeetmed nagu näiteks äh, äh, eluajal tehtud testamendid saavad äh, võivad tagada kriisi lahendamise. meil on tarvis äh, panna paika pangategevusrežiimid, mis äh, koosneksid äh, makse jätkuvustest, riskide ja kulude vähem minimeerimisest. seega kohuseid ei peaks täitma säästjad, deposiitorid või maksumaksjad. kui piiriülene kriisihaldusraamistik äh, on edukas, see, siis selleks on tarvis äh, harmoneeritud reegleid üle Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu Järelevalveameti roll on võtmetähtsusega. Euroopa Pangandusamet peaks tegutsema koordineeritult ja tal peaks olema ka, äh, ta peaks olema ülimuslik liikmesriikide ametite üle FinUSi liikmena tahaksin ma rõhutada ka aruandluskohuse ja äh, usaldusväärsuse tähtsust nii riiklikul kui äh, Euroopa tasandil, kui järelevalveametid soovivad tõesti tagada tarbijakaitset. selleks on tarvis aga ka miinimumtaset, äh, ta-, tasemel tarbijate esindatust seal, suur tänu um,! Uh, now... ma tänan, nüüd läheme edasi meie raportöör Elisa saab sõna ja esitab ka mõned küsimused. jah, kõigepealt ma tänan ja kogu selle töö eest, mis on ära tehtud, tänan teie sõnavõttude eest. ja väikese aja jooksul, mis mul on ette nähtud, äh, on tähtis ära kuulata kõigi teie seisukohad ja kogemused erinevates aspektides. Äh, kõigepealt esmasõnavõtja. siin ma tahaksin rääkida sellest suhtest Euroopa huvide ja liikmesriikide huvide vahel. väga raske on neid huve ühitada ja juhtida, aga eh, kui meil on selline eh, ühine eeskirjade raamat, kui meil on eh, selged ühised reeglid pankadele kes on hädasse sattunud. kuidas ikkagi tagada need väga erisugused liikmesriikide huvid, kui tegemist on piiriüleste suurte pankadega? milline on reguleerija roll, kas on mingi järelevalvajate kolleegium, kas sellest piisab, kui nemad leiavad, et on mingi oht tekkinud ja kas Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus on piisav, et seda ohtu hajutama Euroopa Liidu tasandil. kui me äh, selline institutsioonilise äh, kaupa lähenemisviisi leiame, kas see on piisav, kui me tahame kriisiolukorras koormat hakata jaotama. mis te arvate asjast ja teiseks, minu arvates kõigi nende mehhanismide eesmärk ei tohi segamini ajada hoiupankade huvidega. ikkagi kahjude haldamine, kontrolli alla saamine ja kulude jagamine sellisel juhul on midagi, mille peale me peame mõtlema, sest lõppkokkuvõttes lähevad ainult maksumaksja kanda vastasel korral ja ma mõistan, et eh, on üksmeel selles, et tahetakse revideerida hoiuste garanteerimise kavasid. aga kas neid rahalisi vahendeid ikka hakatakse kasutama siis, kui on tekkinud kriis või on kriisieelne olukord? kas vastavad asutused saavad ikka seda teha? olud oletagem, et meil ei ole mingeid muid allikaid kui just need hoiuste garanteerimise fondid. hoiuste tagamise kavade eesmärk on tagada eh, hoiustajatele nende hoiused ja neid, neid summasid ei tohi kasutada mingiteks ajutisteks operatsioonideks, mida eh, võib-olla tuleb ka läbi viia. aga siin kutsuti üles neid ka muudel eesmärkidel, neid rahalisi vahendeid kasutama. ja veel, mis alustel saame me need käivitada, need kriisieelsed instrumendid. kui meil on niivõrd palju erinevaid õiguslikke skeeme liikmesriikides, mis eh, on just sekkumise puhuks ette nähtud, siis kas peab ära ootama, kui kriis tekib ja anna siis ametivõimudele uued volitused sekkuda siin professor Schumacher äh, rääkis siin mingist kahekümne kaheksandast režiimist, mis tuleks välja pakkuda või saame me siiski loota sellele, et kriisiolukorras erinevad instrumendid hakkavad toimima ja äh, ei pea käsitlema aktsionäride õiguste temaatikat erinevate õigussüsteemide raames, mis meil praegu on. et millised peaksid olema sammud kriisieelsel etapil. ja nüüd küsimus nende käivitajate kohta, kes on see, kes määratleb, millal käivituvad meetmed ja kuidas sellised äh, käivitavad mm, äh, indikaatorid tõesti määrata nii, et nad oleksid tõhusad ja et nad tugineksid kvalitatiivsele informatsioonile ka. ja et reguleerijad tõesti saaksid nad käivitada vajaduse korral. ja viimane küsimus. kas me ikka saame jääda sellise kolme-nelja astmelise süsteemi juurde? ja käsitleda teatud metoodikat siin, näiteks need süsteemse riskiga asutused on üks tase, siis piiriülene tasand, need ei ole süsteemsed asutused, siis kolmas tasand on liikmesriikide institutsioonid, millel võivad olla ka süsteemse riski tunnused. ja kas eh, Euroopa pangandusjärelevalve asutuse saab ikkagi süsteemsete riskide eest vastutuse panna? ja kui tegemist on mittesüsteemsete piiriüleste asutustega, pankadega ja liikmesriikide mm, eh, pankadega, kuidas nendega talitada? kas see ikka on jätkusuutlik süsteem, osa leiavad, et peaks olema homogeenne süsteem, mis kõiki hõlmab, vastasel korral tekib turul ebakindlus kas me võime jääda sellise üleminekumehhanismi juurde, mis hiljem kujuneb homogeensemaks ja kõikehõlmavamaks? mis te sellest arvate? ja väga palju on ju seoseid ja sidemeid erinevate majandusüksuste, asutuste vahel ja kui meil on mingi kriisi lah-, olukorra lahendamise fond, siis kas see peaks olema Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse käes või hoopis kõrgemal tasandil? Mm, mis juba hõlmab ka julgeoleku ja kindlustus ja pangaasutusi koos, kes kollektiivselt otsustavad selle fondi kasutamise. ja kui otsustatakse delegeerida see fond EBA-le, pangandusjärelevalveasutusele, siis millised seosed on sellel asutusel äh, kõigi teiste asutustega? siin on väga palju küsimusi, aga need küll väga-väga tähtsad küsimused ärge igalühele ükshaaval võib-olla vastake, aga andke meile äh, lihtsalt teada, mida te nendest asjadest arvate üldisemalt. tõesti raske ülesanne. Äh, Elisa raportöörina omab väga palju küsimusi ja meie sõnavõtjatel kõigepealt on sõna, aga ärge kõike aega ära kasutage, sest meil on ka variraportöörid äh, ja teised, kes tahavad veel küsimusi esitada. nii et võib-olla koos kõike seda arutada ja samas järjekorras nagu enne siin sõna võeti. jah, ma tänan, tähtsad küsimused. kõigepealt suhted rahvusvaheliste ja liikmesriikide huvide vahel. see on ühed ja samad huvid, me räägime Euroopa Liidust, finantsstabiilsus on, millest kõik on huvitatud, Euroopa Liidu finants stabiilsusest tõuseb tulu kogu Euroopa Liidu elanikkonnale. ja kui me arvame, et me selle saavutame ainult nii, et liikmesriikide turud on stabiilsed, siis ei olegi vastuolusid. kui me mõtleme kriiside peale, mis Euroopas on olnud, kas siis äh, algus oli globaalne või kohalik, siis on seal alati ka kohalik mõõde ja rahvusvaheline mõõde ja sellepärast me oleme nüüd käivitanud väga tähtsa protsessi, me tahame luua üle-euroopalised järelevalveasutused ja me toetame seda mõtet. samas on vaja ka kehtestada väga äh, tugevad äh, suutlikkused ja volitused kohalikele järelevalveasutustele neid ei tohi unustada, sest kohalikud probleemid, kui neid ei lahendata koha peal, siis nad kuhjuvad regionaalseteks, piiriülesteks probleemideks ja ka lõpuks rahvusvahelisteks eh, probleemideks, üle-euroopalisteks, globaalseteks probleemideks. nii et on vaja lahendada küsimused kõigepealt koha peal ära. ja nüüd kiiresti vastus sellele, et kuidas määrab teda, kas tegemist on süsteemse institutsiooniga või mittesüsteemse institutsiooniga. mõnikord me, me räägime mitte institutsioonidest, mis on süsteemsed, vaid olukorrad, mis on süsteemsed. näiteks Northern Rocki puhul oli tegemist nii, tegemist ei olnud süsteemse institutsiooniga, aga olukorda, mille see asutus lõi, oli süsteemne kriisiolukord. nii et see mõttevahetus on pisut laiem ma lubasin kiiresti vastata. aga mul on ka teile omalt poolt küsimusi. Te rääkisite pisut sellest, et te tahate likvideerida mõned institutsioonid, mis ei ole süsteemselt niivõrd olulised. nüüd minu küsimus. kuidas Euroopa finantsturu struktuur hakkab välja nägema? kui need mittesüsteemsed äh, osad, institutsioonid likvideeritakse, kas siis see süsteemne oht kasvab või hoopis väheneb? jah, ma üritan vastata, kui lubate. ja ma üritan teha väga lühidalt muidugi mõista, see üksus peab olema siin selleks, et äh, jälgida piiriüleste gruppide tegevust. praegu on tegemist lihtsalt äh, kokkusaamistega, kuid äh, lõpptulemusena ikkagi sellel üksusel peab olema rohkem võimu. Need fondid, äh, need on mõeldud selleks, et äh, kui tekib maksevõimetus, siis äh, deposeerijale tagastada tema raha. kuid siin me räägime ikkagi piiriülestest rühmadest, me räägime kolmekümnest, neljakümnest, kuuekümnest miljardist täiesti äh, uskumatu oleks, kui täielik maksejõuetus tekiks. aga võib tekkida maksejõuetus viieteist miljardi osas, aga kui niisugune olukord tekib, siis äh, turud enam ei rahasta. ning äh, probleemiks on just keskpikk perspektiiv ja nii juhtus ka praeguse kriisi ajal. tegemist on institutsioonidega, millel on väga palju varasid, kuid probleemiks on see, et rahastamist enam ei ole. ja meil ei ole võimalust ka sekkuda, seega siis me peame tagama, et see Euroopa amet või Euroopa üksus, struktuur suudaks taolised kriisid lahendada, sest et alati on ju tegemist esmalt just likviidsuskriisiga. millal siis see struktuur peaks sekkuma? tegemist on struktuuri enda otsustusõigusega, ta peab mõistma, et näiteks turgudel puudub usaldus ühe või teise institutsiooni vastu ning sellisel juhul peab siis reageerima, et kriis ei laieneks. kuid põhimõtteliselt jah, peab olema struktuurile endale õigus otsustada, millal tegutsema asuda ma arvan, et me peaksime eelkõige katma suuri, suuremaid institutsioone, suurimaid panku, sest et äh, kui me vaatame, mis toimus äh, praegu turgudel, siis me näeme, et äh, kõik kannatasid selle all, seega siis me peame praegu äh, tagama, et meil oleks Euroopa tasandi tugev struktuur, kellel oleks vajalik informatsioon ning seejärel oleks meil võimalik seda laiendada ka teistele riikidele, kuid äh, praegu ma lõpetaksin ja annaksin sõna järgmistele. Thank you um,. On the, on the first question suur tänu. esimene küsimus, Euroopa huvid või rahvuslikud huvid. siin võib öelda väga äh, selgelt, et kui vaadata näiteks Fortise juhtumit, kus olid mängus nii Belgia kui Hollandi huvid, siis oli probleeme koordineeritusega. kui me soovime Euroopa, kui me soovime lahendada piiriüleste institutsioonide probleeme, tuleb tegutseda Euroopa tasemel. see, et uue ameti esimees saaks ka koordineerivad pädevused, oleks väga oluline, et tema otsused oleks ka siduvad. siis on teised ametid valmis koostööd tegema juba ennetavalt. ja kui Euroopa Ameti juht saab teha ettekirjutusi liikmesriikide ametitele, oleks kriisi ajal äh, sellest väga palju kasu, sest tuleb öö, äh, tegutseda kiiresti. ning veel üks soovitus, palun ärge kaasake kriisi ajal kolm erinevat ametit. sest siis tuleb tegutseda kiiresti. Euroopa Keskpank ja E-pank ja EBA peavad olema esirinnas, nad ei peaks ootama lihtsalt. mida teha siis hoiuste kindlustamisega. me oleme ju kõik nõus sellega, et mittesüsteemne osa tule-, peaks vähenema ja kas öö, äh, hoiustajate raha tuleks kasutada öö, äh, kulude hüvitamiseks, siis ei. selleks tuleks kasutada kindlustust, hoiuste kindlustust ja raha niikuinii nii, äh, piisavalt ei ole see ei, ei saa kriisi ajal kasutada lihtsalt äh, hoiuste kindlustust äh, ja samal ajal jätta hüvitamata hoiused. hoiuste kindlustussüsteemi on tarvis hoiustajate jaoks äh, muid probleeme saab lahendada kas kohuste jagamiste läbi või mingil moel, muul moel, aga hoiuste kindlustuse süsteem peaks jääma hoiustajatele õiguslikud režiimid on samuti väga olulised. Te soovite siin äh, arenguid kiirendada, sest me ei saa jääda ootama uut raamistikku, aga minu arvates mõningad riigid on juba üritanud paika panna eraldi režiimi, näiteks Ühendkuningriik on seda teinud, suurem osa riike minu teada mõtleb selle peale. minu arvates tuleks praegusel hetkel kasutada seda öö, äh, võimalust praegu ja uurida ka erinevaid olukordi erinevates riikides ja lahendada need eri, äh, äh, need, need vastuolud, sest muidu kakskümmend seitse liikmesriiki ei suuda kriisi ajal koos töötada. ja lõpetuseks need kolm taset. siin tuleb olla ettevaatlik. minu arvates on väga oluline koostada ühtne reeglistik ja siis tõhususe huvides tuleb ka otsustada, kes mida teeb. piiriülese panganduse puhul on vahel tõhususe mõttes näiteks suuremate institutsioonide või grupeeringute puhul mõttekas tegutseda Euroopa tasemel ja väiksemate pankade puhul siseriiklikult, aga Euroopa süsteem on hea näide sellest, kuidas äh, äh, keskpangad üle Euroopa äh, tegutsesid omapäi, aga vastavalt ühtsetele reeglitele. seega tuleb tagada, et lähenemine oleks ühine ja see, kes tegelikult selle töö ära teeb, tuleneb sellest, kuidas tõhusam on. EBA on alati tipus, kes võib alati sekkuda, kui kohalikul tasandil äh, piisavalt kiiresti ja tõhusalt ei tegutseta. suur tänu! Well, I think these are very important questions to... minu arvates on tegemist väga oluliste küsimustega, kui me töötame välja tulevast finantsraamistikku Euroopa tasemel. riiklikud ja Euroopa huvid. me teame ju, et äh, finantsstabiilsus tuleb saavutada nii siseriiklikult Euroopa kui rahvusvahelisel tasandil, seetõttu peaks olema huvid ühised. probleem on siin aga selles, et et suuremad riigid suruvad oma huvisid väiksematele peale. seetõttu tuleks tarvitusele võtta erinevat tüüpi meetmeid, aga kui me soovime saavutada finantsstabiilsuse ja tagada tarbijakaitse nii riiklikul kui regionaalsel tasandil, siis need huvid peaksid kattuma. Äh, hoiuste tagatise süsteemile puhul ma nõustun täiesti sellega, et seda saab kasutada väiksemate ja keskmise suurusega pankade hoiustajate äh, kadude hüvitamiseks, aga suurte piiriüleste pankade puhul jääb sellest väheks. ja ma ei usu, et see kindlustusskeem seda peaks kasutama suurte piiriüleste pankade päästmiseks. siin tuleks leida mingisugune muu alternatiiv. Need käivitajad, see on väga keeruline küsimus, aga sellega tuleb tegeleda, sest kui me soovime kiiresti reageerida, peab olema paika pandud ka selge reeglistik mitte ainult kvantitatiivselt, vaid ka kvalitatiivselt. Kvali-, äh, kapitalireeglid moodustavad ühe osa sellest ainult. kui me räägime kapitalinõuetest, kapitaliriskidest, siis on olukord keeruline, aga meil on tarvis läbi viia hinnangud, et millised oleks need õiged signaalid, mis läbi käivitataks tegevus mitmetasandilise süsteemi puhul arvan ma, et ükskõik, milline see süsteem ei oleks, peab see tagama stabiilsuse ja samuti arves, peab see arvesse võtma Euroopa panganduse mitmekesisust praegusel hetkel, sest me räägime ka ju ühelt poolt finantsilisest stabiilsusest, aga teisalt tuleb arvesse võtta, et meil on äh, paljud pangad, mida nende struktuuri tõttu tuleks järele valvata kohalikul tasem, tasandil teisalt mõning-, mõningad taseme järelevalve peab toimuma Euroopa tasemel, seega see mitmetasandiline süsteem oleks võib-olla õige lahendus. resolutsioonifond minu arvates, kui selline asi tekib, siis seda peaks haldama EBA. suur tänu. Thank you very much um,. I think what we will do now is we will move on to the, to the suur tänu, läheme nüüd variraportööride juurde keegi ei olegi nagu märku andnud, et nad sõna soovivad. nüüd aga lehvitavad nad kõik. kõigepealt proua Hübner. suur tänu. mul on küsimused härra Schumacherile. kõigepealt see kriisi lahendamise fond. Te olete selle idee vastu, ütlete, et ükski fond ei saa olema piisavalt suur, et suurte pankade kriisid olukorraga toime tulla. äkki oleks see lahendus väiksemate pankade jaoks? kas te olete kogu süsteemi vastu põhimõtteliselt või te arvate, et siiski sellest fondist võiks toetada väiksemaid panku ja milline peaks sellisel juhul see künnis olema? ja äh, kas te teate ka nendest mõjude analüüsidest, mille abil meil õnnestuks langetada selles küsimuses lõplik seisukoht? ja äh, nüüd need pat-, niinimetatud patsiendi tahteavaldused minu arvates on ka väga tähtsad ja teie märkused nende kohta on ülimalt olulised. ma saan asjast aru niimoodi, et eh, probleemide korral see patsiendi tahteavaldus võiks kohalduda ka piiriüleste pankadega. ja meie jaoks on see väga tähtis. ja minu küsimus on järgmine kas te, kuidas te näete seda kõike nüüd piiriüleste probleemide tekkides? institutsioonid, kuidas nemad saavad valmistuda sellise eh, panga või patsiendi tahteavalduse koostamisel, kui tegemist on piiriülese pangaga ja võib-olla ka euro, üle-euroopaline raamistik koorma jagamise kohta oleks vajalik, kuidas teie seda näete? meil on ainult viisteist minutit jäänud ja me küsime nüüd kõik küsimused korraga ära. Olli Smith ja siis Kei, kes on andnud märku Sven. härra Portas ei ole kohal enam. Jose Manuel ja Cicluna kõik nemad on soovinud küsida. ma tänan, tänan sõnavõttude eest. Nendest on suur abi olnud. ma arvan, et enamik meist mõistavad, et on tasakaal üldise stabiilsuse ja julgeoleku vahel. tarbijana, investeerijana, varsti jään ma pensionile. mul on ka hoiused kogunenud ja mm, midagi vähem ja miski asi ei taga mulle sajaprotsendilise stabiilsuse minu tulude puhul, ma saan sellest väga hästi aru. nüüd arvestades kõiki neid direktiive väga erinevates valdkondades, kas me oleme nüüd tegelikult selle tasakaalu paigast ära nihutanud, et me toodame neid direktiive üha juurde tasand tasandilt? ja et raske on likviidsus saavutada lõppkokkuvõttes. nüüd see aegsasti sekkumine. kas on hea mõte keelustada mõned finantstooted? Kreekal ei lähe täna hästi ja mõnedel Euroopa pankadel samuti mitte, nad üritavad oma rahasid päästa ja neid süüdistatakse selleks, et nad kasutavad selleks spekuleerimist ja on oma ise keeldusid kehtestanud selleks, et oma raha päästa. mis te arvate, kas see keelude seadmine toodetele on ikka hea mõte? on sellest kasu? võib-olla mõned muud äh, aegsasti sekkumise instrumendid paremad. nüüd see fond, mis välja pakuti ka minu koduriigis Rootsis on sellest räägitud, kas kusagil on selline fond juba olemas ja kas see on ka tõhus olnud? meil oli üheksakümnendatel kriis ja üldiselt läks meil siiski hästi. aga ma ei tea, kas selles fond võiks olla üheks instrumendiks kriisiga toimetulekuks. härra Schunmarker, kas see fond oleks liiga väike teie arvates või kuidas? ma tänan, tänan teid kõiki märkuste eest ja nüüd on meie mõttevahetus arenenud pisut teises suunas, kui me algul kavandasime, me kõik oleme nõus sellega, et piiriülesed institutsioonid on väga tähtsad, et meil oleks ühtne finantsturg, ühisturg ja loomulikult siin on vaja tarbijat kaitsta kõikides liikmesriikides. ja igasugused hoiuste tagamise kavad on väga teretulnud kõikides liikmesriikides, ma loodan ja on ka üldine üksmeel, et selline üld üks reeglite raamistik on väga vajalik, enam liikmesriike toetavad seda. ja nii, et alus on üsna tugev meil. aga ma tahaksin pisut paremini mõista, miks arvatakse, et konkreetsed vastastikuse mõistmise memorandumid liikmesriikide vahel, reguleerijate vahel, valitsuste vahel ei ole piisav instrument. selle asemel peaksid olema konkreetsed regulatsioonid piiriülestele institutsioonidele ma saan aru, et need memorandumid on tegelikult väga võimsad lepingulised äh, kokkulepped või võivad seda olla. nüüd äh, see kriisiolukorra lahendamise agentuur, see hõlmaks reguleerijaid ja iga liikmesriik ise otsustab, kes sinna kuulub ja ei ole vaja midagi juurde luua. ja nüüd järelevalvajate kolleegium võiks võiks juba määratleda, milline peaks olema liikmesriikide kaasatus ühte või teise institutsiooni. miks peab rääkima konkreetsete institutsioonide tegevuse lõpetamist? me juba teame, kes on need süsteemsed piiriülesed institutsioonid ja kas reguleerijad juba praegu ei peaks olema ülevaade sellest? I have a jah, mul on üks küsimus äh, suhete kohta võimaliku Euroopa hoiuste tagamise skeemi ja liikmesriikide oma vahel, eriti kui äh, tegemist on süsteemidega, mis puudutavad äh, panku, mis tegutsevad ainult kohalikul või liikmesriigi tasandil. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo voy a hacer una, un, unas preguntas muy, muy concretas. aitäh ja mul on paar spetsiifilist küsimust. praegu me arutame seda struktuuri, mis tagaks finantsjärelevalve. ja võttes arvesse minu enda kogemusi, ma tahaksin kommenteerida ka seda, milline pädevus oleks Euroopa struktuuril. tegemist oleks Euroopa-ülese struktuuriga ning see läks kokku ka rahvusvaheliste kokkulepetega, valuutafondi kokkulepetega. kuidas sellisel juhul saaks ära kasutada liikmesriikide ekspertide järelevalvealast kogemust? kuid kui tekib probleeme, kui äh, on raskusi, siis me arvame, et peaks olema fond, mis võimaldaks äh, sisemiselt teatud kulud katta ja seda ka vastavalt kaks tuhat kakskümmend strateegiale, sellepärast et need institutsioonid ikkagi äh, peaksid suutma kinni maksta kriisiolukorras tekkivad kahjud see fond äh, tagaks hoiused ning võimaldaks samuti päästa süstemaatilise osa neid, nende institutsioonide puhul, kes on sattunud raskustesse. kui aga fond ei ole piisav, kui vahend, äh, vabandust, kui institutsioonidel ei ole piisavalt vahendeid, siis võiks fond sekkuda. ainult äärmistel juhtudel oleks võimalik avalikku raha kasutada siis tähendaks seda, et maksumaksjad äh, sekkuksid, kuid seda siis vastavalt äh, kokkuleppe protokollile, aga seda, see juhtuks ainult siis, kui tõesti olukord oleks äärmiselt tõsine ning äh, kui tuleb tõesti viimane välja käia süsteemi päästmiseks. seega tuleb tagada, et kõik osaleksid fondi rahastamisel kõik peavad panustama, isegi kui äh, vead on äh, sooritatud mõnede poolt, ikkagi kõik peavad osalema, aga ma tahaksin teada, mida paneeli liikmed arvavad, sellepärast et meil kõigil ei ole sarnased arvamused neis küsimustes. ning rahvusvaheline naistepäeva puhul on meil äh, üks sündmus ja ma pean lahkuma kahjuks peatselt. jah, aitäh, ma tahaksin küsida professor Sean Mackerilt nende pankade kohta, mis on liiga suured, et nad pankrotti läheksid ning eh, siis te rääkisite struktuursetest eh, ettepanekutest nagu Walkeri pakett. Te ei usu, et see lahendaks probleemi, kuid samas, kui te räägite eh, nii-öelda patsientide tahtest, siis te tahate lahku lüüa need pangad, mida võiks päästa ja need, mida ei saa, siis kas te võiksite selgitada natuke? Antoni. aitäh. tegemist on üldise mitmepoolse lähenemisega, sellisel juhul on meil vaja ka üldist definitsiooni. me räägime siin restruktureerimisprotsessidest, tegemist on individuaalsete protsessidega, kuid me peame seda ikkagi plaanima ja see peab olema meie tähelepanu keskmes, miks? seda seetõttu, et kui tegemist on kriisiga, siis on võimalik sekkuda erineval tasemel ja me peame täpsustama, kuidas see sekkumine toimub, kuidas grupp ise saab osa kriisikuludest katta ning ja seejärel tuleb vaadata, kuidas liikmesriigi tasandil ümberstruktureerimine toimub. kas seda tuleb teha institutsioonide vahelise fondi alusel või on tegemist äh, ühenduse äh, panusega, need on kõik sellised lahendused, mis on meie käsutuses ja iga juhtumi puhul tuleb erinevat lahendust kasutada restruktureerimise puhul on ikkagi kõige põhilisem küsimus see, et kes maksab ja vastus peab olema selge. finantssüsteem peab need kulud katma. kui riik sekkub, siis äh, tuleb äh, tal pärast jällegi oma panus tagasi saada kuidas aga riigisektor saab tagasi saada selle, mis ta on erastanud äh, erasektorile stabiilsuse tagamiseks, see ongi küsimus. jah, ma väga vabandan, et äh, nii vähe aega on nüüd jäänud, et küsimustele vastata. aga praegu ma tahaks lihtsalt meelde tuletada kõikidele, et kuna tegemist on täna pärast lõunal äh, liikmesriikide parlamentide kohtumisega, siis teie kohad ei ole samad nüüd aga võib-olla teeme vastupidises järjekorras ja esmalt pöörduksin äh, proua Jaadi poole. jah, aitäh, ma tahaksin vastata omalt poolt ma usun, et ei ole ühtegi režiimi, mis tagaks äh, absoluutse kindluse mida me ka ei teeks, ükskõik äh, kui palju meil ka direktiive ei ole ja kuidas ma, me ka ei üritaks tagada sajaprotsendilist finantsstabiilsust ja seda ei ole võimalik saavutada. samuti on väga oluline, et ka süsteemis endas oleks teatud äh, osa riski, sellepärast et seeläbi on võimalik tagada suurem kasv jah, meil oli väga palju riske akumuleerunud, aga spekulatsiooni tõttu meil olid ka toksilised äh, tooted turul ning nende hulk on üha kasvanud ning siin ongi, see ongi probleem. seega tuleks, et reguleerijad vaataksid, kui sellised riskid koonduvad, kuidas oleks võimalik reageerida, võib-olla ajutine äh, blokeerimine oleks heaks lahenduseks mingi finantstoote puhul näiteks pikaajalisema blokeerimise puhul aga võiks see olla väga vastutöötav, sellepärast et sellisel juhul saaks turud ise filtreerida seda, mis sobib ja mis mitte. nüüd selle fondi kohta, kes kataks äh, selliste fondide kulud? kui äh, finantssektor peaks need katma, siis äh, lõpptulemusena võib juhtuda niimoodi, et lõppkasutajad katavad need kulud see mõju võib ulatuda lõpptarbijateni läbi hindade tõusu ja muul moel. tõenäoliselt nii see ei juhtu, aga me oleme siiski näinud teatud juhtudel, et kriisiolukorras on teatud toodete hinnad tõusnud. nüüd jällegi tuleb leida lahendus eh, ja siin peaks kaasama nii riigi kui sektori ning seeläbi mm, taoline jagatud äh, risk, oht võimaldakski leida lahenduse. Thank you um,. The first question was on the resolution fund. suur tänu, esimene küsimus puudutab seda kriisifondi. et eh, kas ta peaks olema suurematele või väiksematele pankadele? Eh, väiksematele pankadele pole seda tarvis, sest eh, kui nad ei suuda süsteemselt organiseeruda, pole neid vaja ka päästa. Äh, aga väiksemate pankade puhul mängib ol olulist rolli just see hoiuste tagatise süsteem. Äh, see peaks olema esimeseks prioriteediks ja kriisireageerimise fond. Äh, praegusel hetkel on muidugi hea öelda, et jah, makske aga minu arvates on kriisihaldus valitsuse ülesanne ja selle jaoks on meil ka valitsuse eelarve